Hej och eh, välkomna tillbaka. tere tulemast kõigile, tere tulemast tagasi. kui eh, te rootsi keelt aru, rootsi keelest aru ei saa, siis ma soovitan, et te paneksite kõrvaklapid pähe. ma loodan, et äh, teil oli meeldiv lõunasöök, te leidsite võimaluse süüa. ja nüüd alustame siis oma äh, konverentsi teist osa ning täna pärastlõunal ja vaatan saalis ringi, et näha, kas meie järgmine kõneleja üleüldse on kohal, tegemist on nimelt proua Piedikäinesega. alustame siis teemast Naised poliitikas, soolise võrdõiguslikkuse edendamine poliitikute hulgas nii parlamentides kui ka valitsustes ning ja teise kõnelejana on meil täna siin volinik Reding, aga siis kõigepealt saab sõna proua Piedikäinen ma tean, et mõnelejad teist on juba kõnelejate nimekirjas. kui keegi soovib veel sõna saada, siis palun andke märku. aga mul on tõesti väga hea meel, et mul on võimalus äh, tutvustada teile proua Piedikäist, kes oli raportööriks väga Äh, olulisest teemast, tema raport võeti Euroopa Parlamendis vastu suure häälteenamusega. see raport äh, räägib siis sellest, kuidas on võimalik suurendada naiste osakaalu äh, poliitilistes organites. mul on äh, tõesti väga hea meel, Sirpa, et sa oled siin kohal ja nüüd on sul sõna. Äh, suur aitäh selle lahke sissejuhatuse eest. <clears throat> ma tahaksin äh, tänada äh, rahvusparlamentide esindajaid väga hea koostöö eest, sellepärast et äh, koostöö rahvusparlamentidega on see, mis meie jaoks on olnud väga oluline ning rahvusparlamentide poolne tagasiside on olnud väga oluline. kõigepealt alustame selle raporti pealkirjast Äh, naised äh, poliitikas ja võrdsuse ja võrdõiguslikkuse küsimus. Äh, ma ei taha öelda, et naised oleksid paremad otsuste langetajad kui mehed, aga nad ei ole ka halvemad otsuste langetajad ja mehed ei ole mitte halvemad otsuse langetajad kui naised, aga ega nad paremad ka ei ole. kõik sõltub ikkagi inimesest endast ning ei ole mingeid äh, tõendeid selle kohta, et inimese pädevus on kuidagi seotud tema kromosoomidega, see tähendab meie sooga. ja samuti äh, ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et naiste haridus, ettevalmistus ja elukogemus oleks kuidagi vähem väärtuslikum kui meeste oma. Äh, kvaliteet tähendab seda, et meil on vaja äh, kaasata mõlemad elanikkonna osad, nii mehed kui naised otsuste langetamisse. meil on vaja erinevaid kogemusi, äh, mis on naistel ja meestel. ning veel üks äh, asi, mis on võrdsuse küsimusega seotud. nimelt see põhimõte, et naiste õigused on tegelikult ju inimõigused tahaksin seda veel kord korrata, naiste õigused on inimeste õigused, sellepärast et oma aruteludest, aruteludes me tihtipeale vaidleme selle üle, kas naiste õigused, kas võrdsuse küsimus äh, vajavad ikka seadusandliku poole pealt samu kaitseklausleid kui teised inimõigused minu jaoks on täiesti selge, et inimõiguste poole pealt, et me ei tohi diskrimineerida inimesi nende nahavärvi või veendumuste tõttu. samuti ei tohi me inimesi diskrimineerida seetõttu, et nende seksuaalse, seksuaalne sättumus on meie omast teistsugune. aga siiski ähm, äh, näib, et meie aruteludes ei ole päris selge see, kas naisõigused on samasugusel juriidilisel alusel kui meeste õigused ja muud inimõigused kus me siis äh, praegu oleme? Äh, olukord on selline, et naised on Euroopas alaesindatud, ma ei hakka siin arve esitama, sellepärast et teile on siin juba üsna palju infomaterjale välja jagatud ja on üsna hämmastav näha, kui palju äh, naised jäävad maha kõikidel tasanditel, nii Euroopa tasandil, regionaalsel tasandil, riiklikul tasandil ning eh, mida kõrgemale ametiredelitel minna, seda vähem on naisi. kui me vaatame näiteks eh, komisjonide juhte, kui me vaatame valitsusjuhte, siis eh, nende hulgas on väga vähe naisi. asi ei ole ainult arvudes. väga oluline on äh, see sellepärast, et see küsimus on seotud võimu segregatsiooniga. meil on siin sellised äh, stereotüübid, mis, mis on ema asjad, mis on isa asjad. mehed on tihtipeale sellistel ametikohtadel, kus neil on kontroll, kontroll ressursside üles, näiteks rahandusministrid, nemad on tööstusministrid, peaministrid ja nõnda edasi. ning naised tihtipeale äh, on sellistel ametikohtadel, kus nad vastutavad näiteks äh, hoolekande eest, vahendite kulutamise eest, näiteks hariduse eest, sotsiaalkindlustuse eest, tervishoiu eest või keskkonnaküsimuste eest. see iseenesest äh, tekitab ebavõrdseid tingimusi niisiis me peame tegelema kahe küsimusega või tegelikult nagu isegi kolme küsimusega. me peame tegelema sellise küsimusega, et kui palju naisi peaks poliitikus, poliitikas olema ja samuti peame tegelema segregatsiooni küsimusega, millisel ametikohal nad täpselt on ning äh, loomulikult ähm, peame tegelema siin ka paljude muude küsimustega, nii-öelda kuu ja päikese küsimustega. ja see küsimus on see, et kas äh, naised võivad ka oma valgust heita või peavad nad alati teiste varjus olema? jah, äh, tõepoolest Ähm, meil on äh, oma komisjonis ähm, äh, üsnagi võrdne olukord, meil on esimees, kes on äh, mees ja kolm aseesimeest, kes on naised. aga naised on alati teisejärgulisel kohal, nemad on alati mingid asepresidendid ase,, asetäitjad. niisiis, neil on alati sellised teisejärgulised ametikohad ning eh, seetõttu, kui me vaatame võrdsuse küsimusi, siis me ei peaks eh, üksnes vaatama arve, me peaksime vaatama ka, eh, millistel ametikohadel, ametikohtadel üks või teine inimene on me peaksime tegema vahet selliste ametikohtade vahel nagu näiteks esimehed ja siis teisejärgulisemad ametikohad nagu aseesimehed ja muu Äh, kuidas, äh, kuidas need asjad siis omavahel kõik seotud on ja, ja siis lähen ka meie ettepanekute juurde. Äh, meil on loomulikult vaja mitmepalgelisi strateegiaid ja, ja süstemaatilist lähenemist, sellepärast on väga palju tegureid, mis olukorda mõjutavad. loomulikult suhtumine, see, kuidas mehed ja naised mõtlevad, see, kuidas meedias me, mehi ja naisi poliitikas kujutatakse Äh, majanduslikud võimalused, äh, sotsiaalsed võimalused, äh, kas naistel on võrdsed võimalused meestega osaleda, milline on rahastamise pool, millised on erakondade struktuurid, kas need soosi-, soosivad naiste karjäärijuurdele edasijõudmist või ei ning kõigepealt me eh, siis leidsime, et väga oluline on sellise võimaldava keskkonna loomine. me peame arvestama sellega, kuidas eh, ühiskond siis tervikuna toimib, kas ta soodustab naistel poliitikas edasijõudmist või vastupidi, töötab neile vastu. ja mida rohkem on naisi poliitikas, seda parem on see võimaldav keskkond näiteks eh, naiste palgad on endiselt äh, oluliselt väiksemad kui meeste omad ning samuti valitseb äh, segregatsioon ametikohtade vallas äh, nendes valdkondades, kus nais, naisi on töö, tööl rohkem, on sissetulekud väiksemad kui nendes sektorites, kus domineerivad mehed. naised endiselt vastutavad rohkem perekonna eest, laste eest hoolitsemise eest. naised veedavad rohkem aega kodus ja selle tulemusena nende karjäär ja nende palk jääb meeste omale alla. majanduslikult ei ole naised seega tihtipeale nii heas seisus, et nad saaksid endale poliiti-, poliitilist karjääri lubada kui vaadata nüüd äh, seda äh, pikemat perspektiivi, äh, siis pensionite küsimus loomulikult on oluline. kuna naiste pens-, kuna palgad on olnud väiksemad, nende edasiliikumine karjääriledel on olnud aeglasem, nad on olnud lastega kodus, siis nende pension on oluliselt väiksem kui nende meeskolleegide oma Äh, selline võrdne olukord majanduses äh, ja, ja teie sissetulekute osas on üks väga oluline eesmärk, mida me peame saavutama. nüüd äh, teiseks, heaoluühiskond ja teenuste süsteem ja seetõttu ma esitasin ka üleskutse, et teeme Euroopa Liidust naiste parima sõbra. kui meil ei ole teenuseid, mis tagaksid äh, laste eest hoolekande, vane, vanemaealiste inimeste eest hoolekande, haigete eest hoolekande, sest äh, praegu on just nimelt naiste ülesanne oma lähedaste eest hoolt kanda. ning äh, kuulates neid arutelusid majanduslikust olukorrast, on minu arvates äärmiselt oluline, et me kõik koos hakkaksime arutama just nimelt Äh, Euroopa Liidu lepingute seda sotsiaalset mõõdet. Äh, Euroopa Liit võlgneb äh, selle arutelu oma kodanikele, nii meestele kui naistele. Neil on õigus sissetulekule juhul, kui kui nad satuvad raskustesse ja neil on õigus baasteenustele loomulikult sõltub olukord väga palju sellest, millises liikmesriigis äh, inimene elab, äh, milline on äh, see miinimum sotsiaalkindlustus, miinimumteenuste tase, mis tagatakse. mina ei näe lähitulevikus sellist olukorda, kus meil oleks olukord liikmesriigiti selles vallas väga võrdne aga tegemist on põhiseadusliku õigusega, jah, inimesel on õigus vähemalt mingitele teenustele vähemalt mingile sissetulekule, juhul kui inimene on sattunud raskustesse. kui me räägime nüüd äh, ametikohtadest, kuhu kandidaate seatakse, sealhulgas ka erasektoris, siis äh, siis peab vaatama, äh, mida siin annab ära teha ja ma räägiksin siin lühidalt positiivsest diskrimineerimisest. täna hommikul me juba kuulsime sellest et meil on vaja läbi viia soolise mõju uuringuid, meil on vaja äh, programmi selles osas, kuidas aidata naistel karjääriredelil edasi jõuda ning äh, meil on vaja ka tagatud teenustega osas midagi ette võtta. Then I will move ja siis läheksin edasi valitud ametikohtade juurde meil on siin loomulikult erinevad tasandid, meil on Euroopa tasand, meil on munitsipaalvali-, äh, valimised, meil on rahvusparlamendide valimised ja meie oma raport raporti koostamisel äh, uurisime siis, kuidas on olukord äh, poliitiliste parteide tasandil, sest me, meie arvates need on kõige olulisemad, me peame hoolitsema selle eest, et erakonnad siis kõikidel tasanditel tegutsesid äh, lähtudes võrdõiguslikkuse põhimõttest. meie oma ettepanekutes äh, si-, panime sisse sellised ettepanekud nagu äh, see, et erakondadel peaks oma, olema oma põhikirjades olemas see võrdsuse põhimõte. nimelt see, et Äh, part-, erakondade juhid ja, ja teistele äh, erakondade ametikohtadele valitakse inimesed võrdsuse põhimõtte alusel ning äh, sellise põhimõtte sisseviimine siis erakondade põhikirjadesse ja kodukordadesse peaks ähm, olema eeltingimuseks, et seda erakonda siis riigi vahenditest üldse rahastatakse teine küsimus on seotud valimistega. meil toimus väga elav arutelu kvootide üle erinevatel valimistel, eh, selle üle, kas eh, kedagi peaks teatud valimissüsteemis eeliskohtlema. Eh, probleem on muidugi selles, et meie valimissüsteemid on üsna erinevad. aga seal, kus meil on näiteks nimekirjade süsteeme, Äh, seal võiks ju kasutada seda, et äh, nimekirjas mehed ja naised on vaheldumisi. ja kui äh, inimestel on võimalik valida üksikkandidaate, siis peaks olema mingid tagatised siiski, et neid kandidaate on mõlemast soost kandidaate on võrdselt. nii et, et mingi võrdsus meeste ja naiste vahel oleks tagatud meil on vaja äh, liikmesriikide tasandil kehtestada vastavad reeglid ja ka Euroopa tasandil. kuna naised teenivad vähem ja vastavalt uuringutele on naistel näiteks valimiskampaania jaoks raskem vahendeid saada, nemad on kampaania ajal vähem nähtavad, siis me peaksime langetama poliitilised otsused, millel on positiivsed tagajärjed Äh, näiteks äh, selles osas, mis puudutab tõesti reklaami meedias, äh, mõnikord ka teatud eeliskohtlemist naiskandidaatidele võib-olla. see loomulikult ei tähenda, et mehed tuleks iga, igal juhul välja tõrjuda, aga vähemalt mingi tasakaal mees- ja naiskandidaatide vahel tuleks luua, sest praegu on niimoodi, et meeskandidaadid saavad kõik vahendid, saavad suure kampaania ja väga palju tähelepanu me meedias ja naised jäävad jällegi tagaplaanile mida me siiamaani oleme teinud? me oleme kirjutanud kirja oma erakondadele ja tõstatanud selle teema ka Euroopa tasandil. mina isiklikult äh, koos oma Soome kolleegidega kirjutasin äh, Soome erakondadele ja äh, tutvustasin neile meile ettepanekuid, küsisin neilt, mida nad kavatsevad teha selles küsimuses ma arvan, et äh, me võiksime oma kodus, koduriikides kõik sedasama teha, äh, pöörduda oma erakondade poole äh, selliste ettepanekutega, arva, küsida, mis nad asjast arvavad ja mida nad kavatsevad teha selleks, et siis pooled vähemalt erakondade kandidaatidest oleksid naised nüüd, mis puudutab valimisi ja just järgmisi valimisi, siis küsimus on selles, kuidas me saaksime äh, Äh, toetada ja tõhustada koostööd naisorganisatsioonidega. mõnedes liikmesriikides meil on väga häid kogemusi selle kohta, äh, kuidas äh, naisorganisatsioonid tegutsevad ühiselt ning tõstatavad tõesti soolise võrdõiguslikkuse ja üldse võrdsuse küsimusi enne valimisi ja samuti tõstavad naiste teadlikkust läbi kampaaniate, mida naiskandidaatide toetuseks korraldatakse ning äh, sellised kampaaniad on olnud üsna edukad. miks mitte õppida sellistest kogemustest ning luua äh, äh, ka sellised koostööplatvormid naisorganisatsioonidega oma liikmesriikides. Need naisorganisatsioonid võiksid teha siis koostööd teiste poliitiliste erakondadega selleks, et just enne valimisi tõstatada võrdõiguslikkuse küsimusi Äh, mehed võib-olla peaksid naiskandidaate aitama, kui vaja. ja tõesti peaks olema selliste kampaaniate jaoks siis rahastamine nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. ning kui meil seisavad ees järgmised Euroopa Parlamendi valimised, Äh, siis äh, me tahaksime pöörduda Euroopa Komisjoni poole ja paluda, et ka komisjon pööraks siis äh, tähelepanu just nimelt järgmiste valimiste käigus võrdõiguslikkuse küsimustele. tegemist peab olema siis pikaajalise pideva kampaaniaga Euroopa tasandil meil on vaja leida selline platvorm, kus siis ka Euroopa tasandil naisorganisatsioonid saaksid teha koostööd ning kus meie Euroopa Parlamendi saadikud, Rahvusparlamendi saadikud saaksime äh, mõtteid vahetada. üks ettepanek on selline, et äh, meil oleks vaja mingit äh, Euroopa, üle-euroopalist portaali, kus oleks siis kergesti võimalik leida uuringud äh, Äh, mitte ainult Euroopa kohta, vaid ka muu maailma kohta, uuringud selle kohta, kuidas kampaaniat läbi viia, milline on naiste olukord erinevates riikides, erinevates süsteemides, äh, milliseid mehhanisme on kasutatud äh, naiste positsiooni edendamiseks. praegu ei ole seda infot väga lihtne leida ning võib-olla veel üks oluline asi, kui me räägime sotsiaalmeediast, siis alati ei äh, piisa sellest, äh, et me asjad lihtsalt kokku võtame, inimesed peavad tegema ka koostööd ja meil on siis vaja sellist portaali, kus naised ja naisteorganisatsioonid üle kogu Euroopa saaksid üksteisega kontakti, saaksid äh, uurida erinevaid probleeme ja hakata siis vahetama mõtteid näiteks kampaaniate ja muude meetmete teemal nüüd, kui läheme valimiste teemalt äh, edasi juba nende inimesteni, kes on ametisse valitatud, valitud, siis äh, tõstatub jällegi see kvootide küsimus meie äh, soovitus oli selline, et või, või see mõttekäik, mis meid selle seisukohani viis, oli selline, et meil peaks olema teatud reeglid Need reeglid peaksid puudutama eh, nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamente, et kui me jõuame siis ametikohtadele nimetamiseni, siis peaks valitsema võrdsuse põhimõte ja, ja nagu ma ütlesin, jagu tuleb saada sellest segregatsioonist. Eh, me peaks vaatama näiteks majan-, kas majandusküsimustega tegevad komisjonid äh, võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad komisjonid, et et teatud ajaperioodi jooksul selliste komisjonide eesotsas peaks olema olnud nii mehi kui naisi, nii et, et ei oleks ainult ühe soo esindajad, me majanduskomisjone juhivad ainult mehed ja võrdõiguslikkuse komisjone juhivad ainult naised. nii et, et Äh, loomulikult meil on vaja äh, panna paika sellised läbirääkimismeetmed, äh, mis siis võimaldaksid meil siis saavutada soolise tasakaalu nii esimeeste kui ka aseesimeeste ametikohtadel. ja ma pean ütlema, et Euroopa Parlament on võib-olla praegu andmas natuke halba eeskuju selle võrdsuse osas, sellepärast et meie ametikohtade jagunemise osas seda võrdsust eriti näha ei ole Äh, vaadata näiteks, kui, kui vaadata kas või parlamendi asepresidentide ametikohti. siis äh, kui läheme nüüd äh, ametikohtadele, kuhu siis kandidaate nimetatakse, siin on jällegi natuke teistsugune olukord olgu siin siis tegemist äh, kas välisteenistuse ametikohtadega, olgu tegemist siis ähm, volinikega või äh, äh, muude ametikohtadega siis Euroopa Liidu juhtorganites või olgu siis tegemist liikmesriikide tasandil näiteks ministritega, siis väga oluline on, et ka seal jälgitakse võrdsuse põhimõtet Äh, sellepärast et sooline tasakaal sellistel ametikohtadel on otsuste langetamise seisukohalt väga oluline. niisiis, äh, siin jällegi tuleks äh, pöörata tähelepanu võrdsusele ja kvaliteedile me tegime ettepaneku, et tuleks siis tõesti kasutusele võtta sellised positiivsed diskrimineerimise meetmed avalikus teenistuses nii komisjonis kui siin Euroopa Parlamendis Äh, nii et, et tõesti soodustataks ka naiste karjääri arengut, äh, naistele tuleks teha näiteks juhikoolitusi, äh, et kui on vaja täita vakantseks jäänud ametikohti, siis oleks ka naistel võimalik neile ametikohtadele saada, et naised ei põrk, põrkuks vastu seda klaaslage, et ei väidetaks, et nad ei ole pädevad juhtivatel ametikohtadel töötama siis äh, meie ettepanekud näevad ette ka veel sellist asja, et iga liikmesriik pakub välja näiteks komisjoni voliniku äh, ametikohale nii meeskandidaadi kui ka naiskandidaadi, sellepärast et muidu meie nõudmine, et äh, komisjonis peaks olema tasakaal äh, Äh, seda äh, presi-, komisjoni president ei saa seda tasakaalu lihtsalt äh, saavutada, kui talle ei esitata piisavalt nais- ja meeskandidaate liikmesriikide poolt. on terve rida selliseid ametikohti Euroopa Liidu juhtorganites, kuhu siis liikmesriigid seavad kandidaadid. nii et, et Äh, neid ametikohti ei täideta siis nagu ametliku äh, konkurentsi, konkursimenetlustega. ja just selliste ametikohtade puhul on väga oluline, et vähemalt äh, ütleme, kuskil kümne aasta jooksul oleksid kõik liikmesriigid esitanud võrdselt nii mees- kui naiskandidaate sellistele ametikohtadele sellepärast, et Äh, muidu jääb ikkagi valitsema selline olukord, et meeskandidaate kipub olema rohkem kui naiskandidaate. siis veel äh, meil on loomulikult väga palju teisi ettepanekuid, väiksemaid ettepanekuid, aga äh, selleks, et meil jääks ka aruteludeks aega, võib-olla kõneleksin siis natukene sellest, mida me praegu kavatseme ette võtta pärast selle raporti koostamist ja kirja saatmist parlamendi presidendile, äh, selles kirjas me juhtisime siis tähelepanu nendele ettepanekutele, mis me raportile tegime, saatsime kirja ka härra Van Rompuyle ja muide, kas te teate, et äh, võrdõiguslikkuse küsimused ei ole olnud kunagi ülemkogu päevakorras ja me tegime ettepaneku, et ülemkogul võiks seda raportit ja neid küsimusi arutada me oleme komisjonilt saanud juba vastuse, komisjon äh, loomulikult peab alati reageerima ametlikult parlamendi raportitele ning äh, me oleme ka kohtunud erinevate erakondade esindajatega, äh, hoolitsemaks siis selle eest, et tõesti nende põhikirjad tulevikus muutuksid niimoodi, et meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus oleks tagatud Äh, ka erakonnasisestel valimistel ja siis, kui hakatakse nimetama kandidaate äh, parlamendi ametikohtadele äh, on veel üks kampaania, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida, see on viiskümmend, viiskümmend koostöö Euroopa tasandil. siiamaani on selle algatusega ühenenud siis parlamendisaadikud ja Euroopa naiste lobi. ja meie seisukoht on selline, et kui me saavutaksime sellise viiskümmend, viiskümmend rühma igas parlamendis, et see oleks erakondade ülene, siis eh, see võiks jällegi olla selliseks eh, punktiks, mis tegu, teeks koostööd naisorganisatsioonidega ja me oleme korraldanud ka selliseid mitteametlikke mõttevahetusi ja ähm, minu arvates on asjad alati tõhusamad, kui me teeme midagi Euroopa tasandil ja samal ajal teeme midagi sarnast ka liikmesriikide tasandil ja kui me saame õppida sellest, mis erinevates äh, parlamentides toimub. meie seisukoht on selline, et loomulikult Äh, Euroopa Parlamendi valimised on järgmine oluline teema, mille osas tahame hakata kampaaniat korraldama, ah, ah, tahame kõnelda siis ka sellest, kui oluline on ikkagi nimetada mees- ja naiskandidaat voliniku ametikohale ja kui oluline on hoolitseda selle eest, et ähm, Euroopa tasandil see võrdõiguslikkus saavutatakse just nimelt järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste ajal ning me tõesti paluksime, et meie sõsarerakonnad liikmesriikides äh, ka sellega arvestaksid. ja see annaks meile loomulikult võimaluse ka üksteisega kohtuda, äh, aidata äh, igasugustes kampaaniates näiteks mentorlus oli üks teema, mis tõstatati Äh, võib-olla mõned naiskandidaadid, ähm, kes hakkavad just Euroopa poliitikas tegutsema, ei ole kursis veel kõigi asjadega, et võib-olla neil oleks vaja mentorit aitäh, et te mind nii kannatlikult kuulasite, äh, kuulasite ära kogu selle pika nimekirja nendest meetmetest ja ettepanekutest Äh, ma arvasin, et äh, võib-olla tänase arutelu huvides oleks oluline, kui ma sellest raportist annaksin äh, suhteliselt üksikasjaliku üle, ülevaate selleks, et teil oleks mingi ettekujutus sellest, mida me siin teeme, aitäh! suur tänu, proua Peedikäinen minu meelest on väga hea, et te mm, oma raportit nii põhjalikult tutvustasite, sest et meie täiskogus vastu võetud äh, raport sisaldab üsna mitut äh, käegakatsutavat reaalset meedet. see ei ole lihtsalt ainult äh, ilusate sõnade vada, vaid see on palju konkreetsem ja suhteliselt sügavuti minev. ma ei tea, kas te tavaliselt äh, loete neid raporteid, äh, mida me siin vastu võtame, aga proua Piedikäineni raportit võiks küll lugeda, sest et äh, siin on üsna palju väga kasulikku, nii et mul on väga hea meel, et me oleme selle vastu võtnud. nüüd aga võimalus siis aruteludeks. suur tänu veel kord, proua Piedikäinen, ma kujutan ette, et te jääte siia kuulama seda arutelu meil on juba viis sõnasoovijat nimekirjas ma ei taha liiga põhjamaalase kombel äh, siin aega hakata sekundi pealt lugema, aga paluksin siiski lühidalt ja täpselt teha. proua Toom kõigepealt. nii, nüüd on kuulda aitäh, vabandust. ma tänan selle võimaluse eest sõna võtta, kuigi tegelikult ja ettekanne oli väga huvitav, tänan ka selle eest, kuigi tegelikult äh, ma tahtsin, äh, ma jätkan ikka sealt, kus ma eelmine kord nagu lõpetasin, aga ma teen hästi lühidalt, põhjamaisel kombel et äh, siin Poola kolleeg tõstatas küsimuse, mis tegelikult haakub sellega, mida me praegu kuulasime, et naistel ei ole piisavalt meediaväljundit, ei võeta nagu üles, ei panda tähele ja nii edasi. kuna ma olen endises elus olnud ajakirjanik, Äh, siis ma äh, tean väga hästi, et noh, võib-olla praegu see, see tänane kriis, mis täna on, annab just naistele äh, parima võimaluse eneseväljendamiseks, sellepärast et need teemad, mida naised traditsiooniliselt käsitlevad, see ongi sotsiaalhoolekande ja haridus. ja ma ei leia, et see on mingi öö, patt ma ei taha nagu kedagi solvata aga ma kipun arvama et siin saalis on naisi kes saavad vabalt võtta sõna näiteks eh, sotsiaalhoolekande valdkonnast ja võib olla teatud raskustega näiteks riigikaitse valdkonnast mis on eh, igati igati nagu arusaadav nii et ma kutsun lihtsalt naisi rohkem avaldama oma mõtteid ja tõekspidamisi ja ma usun, et äh, see on nagu Poola kolleegile vastuseks, et just see kriis annab meile selle võimaluse. aga mis puudutab äh, selle ettekanne sisu, mis praegu kõlas, ma lihtsalt siin vahepeal kuulasin ja ühe silmaga sirvisin läbi meie Riigikogu komisjonid ja üllatuseks ma kunagi pole varem selle peale mõelnud meil on üheksateist äh, naist riigikogus nagu ma mainisin nendest üheksa on sotsiaal ja hariduskomisjonis ja ülejäänud siis jagunevad teiste kümne komisjoni vahel kusjuures näiteks väliskomisjonis pole ühtegi naist ja naljaga pooleks ütlen et võib-olla tänu sellele me oleme ainus euroopa liidu riik kellel pole näiteks piirilepet venemaaga sest naised on vahest parimad läbirääkijad kui mehed ei taha jällegi kedagi solvata, aga lihtsalt nii on, aitäh. Tack så mycket för det. Eh, och eh, då går ordet till eh, fru... Suur tänu. ja nüüd eh, proua Ametiu Kreekast, palun. tänan jällegi ettekanne, mida me kuulsime, oli suurepärane. Euroopa soolise võrdõiguslikkuse kokkulepe on äh, katse peavoolustada soolist võrdõiguslikkust äh, hariduse valdkonnas, sotsiaalvaldkondades üldse, aga see protsess tingimata ei leia aset. meil riiklikes parlamentides on suured probleemid ja hommikune koosolek näitas, et meil on sarnased probleemid Euroopa Parlamendiga. minu arvates peaks meil olema rohkem naisi tööturul. naised peaksid osalema rohkem poliitiliste otsuste tegemisel loomulikult me saame aru, et äh, töö ja eraelu ühitamine on keeruline, aga võib-olla sealt äh, tulekski alustada ja siis liikuda edasi järgmisele tasandile ehk äh, poliitikasse. ütlen seda, kuna olen pärit äh, riigist, kus on patriarhaalne traditsioon. olen abielus, mul on kolm last ütlen seda oma Eesti kolleegile, et äh, minu mees ei pannud mind valiku ette, mina ei pidanud valima, sellepärast et äh, ma olin juba eelnevalt seotud äh, põllumajandusvaldkonnaga, mis on niikuinii meeste pärusmaa. ühesõnaga, ma olin niikuinii juba tööturul ja ma sain võtta lisavastutust kanda ja läksin poliitikasse. aga see on äh, minu juhtum. täna hommikul mainisin mõningaid arve seoses meeste ja naiste ja tööhõivega ning äh, ütlesin, et äh, Kreeka parlamendis on naiste osakaal kasvanud see aga ei puuduta valitsust, seal meil on ainult äh, kaks naist. meil on üks äh, naisasespiiker. ja meil on äh, kuuskümmend kolm naist kolmesajast saadikust Kreeka parlamendis. Anni Podimata on üks kahekümne kahest Kreeka saadikust siin Euroopa Parlamendis nii et äh, jah, e, naiste esindatus võiks olla parem ja mis puudutab nüüd poliitilisi parteisid, siis meil on vaja, et äh, inimesed oleksid ähm, aktiivsed parteide liikmetena, sest niimoodi ju toimib demokraatia. ja siis äh, parteide kaudu saavad naised jõuda kõrgetele ametikohtadele nüüd rääkides äh, finantskriisist, siis see on äh, loomulikult kapitalistliku süsteemi kriis ja see puudutab eriti teravalt just naisi. Te viitasite sellele ka ise. me räägime siin siis finantskriisi, majanduskriisi ja naiste olukorrast eelmisel nädalal toimus Kreekas midagi, millest soovin teid informeerida. ma väga üllatusin, kui ma lugesin ajakirjandusest, et äh, kvoodid kaotatakse Kreekas ära teatud äh, avalik-õiguslikes ettevõtetes aastal kaks tuhat võeti vastu seadus, millega viidi sisse kvoodid, aga nüüd me kaotame selle seaduse ära, me tühistame selle ära, nii et me teeme sammu tagasi ja see on väga tõsine olukord. me sooviksime, et naised oleksid äh, palju rohkem kaasatud. nagu ma aru saan, siis meil äh, tõesti aega on vähe, aga teised inimesed soovivad sõna saada. aga antud juhul jah, sooviksin tänada teid ja saata Kreekast välja lootuse ja optimismi sõnumi teistesse riikidesse, eriti just Lõuna-Euroopa riikidesse, sellepärast et meie, kreeklased, üritame nüüd äh, seista kahe jalaga maa peal, olgugi et äh, meid nimetatakse ajakirjanduses igasuguste nimedega ma tahtsin seda juba varem mainida, kui me rääkisime ajakirjandusest, aga siis meil ei olnud aega. ühesõnaga, tahaksin öelda ka midagi muud, mis on seotud äh, selle saaliga, kus me kõik anname teineteisele toetust ja tõlgid kabiinides kõik tõlgivad, et me saaksime aru, mida teised ütlevad. ja tahaksin öelda tõlkidele, et võib-olla oleks vaja teie professiooniga seoses viia sisse kvoodid meestele, sest naised paistavad olevat kabiinides enamuses. tänan. Eh, eh, suur tänu. nüüd ma pean siiski eh, vist äh, skandinaavlaseks hakkama ja panen äh, paika kõneaja piiri kolm minutit et äh, meil on üsna palju sõnasoovijaid ja proua Piedikainen peab saama ka võimaluse vastata. nii et kolm minutit, palun. Äh, järgmisena proua Erktun Türgist, kolm minutit. Yes, uh, I am also the member of jah yeah., Äh, mina kuulun äh, samuti äh, kultuuri, hariduse ja noorsookomisjoni Türgi parlamendis ja tahaksin siis jagada teiega teatud andmeid. Türgis äh, viidi kaheteistkümnendal septembril kaks tuhat kümme läbi referendum, millega põhiseadust muudeti ja pandi sinna äh, positiivse diskrimineerimise mõiste sisse äh, selleks, et aidata haavatavaid gruppe nagu naised, lapsed ja mm, puuetega inimesed nende haavatavus on otseselt seotud nende haridustasemega ja äh, seega peamiseks eesmärgiks haridustaseme tõstmine. Äh, naised on kõige suurem grupp nendes niinimetatud haavatutes gruppides, nendele peab andma juurdepääsu haridusele selleks, et nad jõuaks kohtadele, mille nad on välja teeninud ühiskonnas sellepärast, et ähm, kirjaoskamatus tekitab sotsiaalseid lõhesid ja selle probleemi lahendamiseks äh, oleme me kaasanud äh, avalik-õiguslikud ettevõtted, ähm, äh, meedia, televisiooni, ajakirjanduse ja kõik institutsioonid. poisslastest üheksakümmend kaheksa koma kuus protsenti käib koolis ja nüüd tüdrukute seas on see juba üheksakümmend kaheksa koma kaks protsenti eesmärgiks seal ei ole mitte ainult tütarlaste kirjaoskamatus äh, äh, välja juurida, vaid ka äh, täiskasvanud naised kirjaoskajateks koolitada vaatamata aga juba saavutatud edusammudele tahaksime me jätkata oma jõupingutus kurssi äh, naiste positsioonide parandamiseks ja tutvustamiseks, selleks et elimineerida kõik võimalikud seksistlikud elemendid näiteks kooliõpikutest. parlamendina on meie peamine eesmärk seaduseid vastu võtta ja selles kontekstis jagaksin teiega meie jõupingutusi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks kaheksandal märtsil kaks tuhat kaksteist võtsime vastu perekaitseseaduse ning naistevastase vägivalla ennetamise seaduse. enne oli see seadus ainult nelja peatükk, lõikega, nüüd on neid lõikeid kakskümmend neli. see puudutab kõiki kes puudu-, kes satuvad koduvägivalla ohvriks, peaasjalikult on need muidugi naised, aga ka teised on kaitstud ühesõnaga kaitsemeetmed, ennetavad meetmed, äh, kohtusüsteemi puudutavad meetmed ja nii edasi. kas ma saaksin ühe lisaminuti veel? härra esimees, äh, ausalt öeldes, kui kõik võtavad lisa ühe minuti, siis äh, nojah, suur tänu, te olete väga lahke esimest korda on füüsilisest isikust ettevõtjatele laienenud ähm, äh, tervisekindlustus äh, ka ajaks, kui nad imetavad lapsi. Ähm, täiesti selge on see, et nad ei saa töötada sellisel juhul täiskohaga. lisaks sellele oleme me hakanud maksma ka to to toitjakaotuspensioni ähm, ning oleme andnud krediiti tuhandetele naistele mikrokrediidiprojektide raamistikus ning kohustuslik on tänasest äh, tööstustsoonides, kus väga paljud naised käivad tööl, lasteaiad avada. Äh, kõikidele ka üle kahekümne kahe aastastele põllumajandussektoris töötajatele laieneb automaatselt tervisekindlustus sotsiaalkindlustusmaksed makstakse Töötukassa fondist ning naiste osalus tööturul on tõusnud kahekümne kolmelt protsendilt kahekümne kaheksale protsendile. Türgi peab väga oluliseks naiste õiguste edendamist üldiselt ka rahvusvahelisel tasandil tegemist on maailma ühe kõige dünaamilisema majandusega, Euroopa riigiga, Euroopa Nõukogu liikmega ja ma tahaksin öelda, et me kavatseme jätkata koostööd Euroopa Parlamendiga, liikmesriikide parlamentidega selleks, et sooline võrdõiguslikkus oleks paremini tagatud. suur tänu kõige eest! suur tänu, ma andsin teile nüüd kaks minutit lisaaega. järgmise kõneleja annaksin sõna Äh, proua Vantale Sloveeniast. Äh, suur tänu, härra esimees. Sloveenia parlamendis toimusid viimased äh, valimised kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kolmandik naistest kolmandik saadikustest on naised ja nelikümmend protsenti erinevate organite juhtkonnast on naised Äh, me oleme edusamme saavutanud, aga äh, teekäija on veel pikk, meil on ainult üks äh, naisminister ja temagi portfellita minister. ja see tegelikult vastab täpselt sellele, nagu see on mujal, me teame, mida oleks vaja teha. ja me teame, et statistika ja tegeliku elu vahel on suur vahe. poliitikas oleme me tihti tunnistajaks sellele, et ähm, ähm, taolistes aruteludes tulevad ähm, tihti esile äh, kuskilt väga sügavalt äh, argumendid ja, ja aspektid. selleks on mitmeid põhjuseid. naiste ees on väga tihti äh, väga tõsised küsimused, meil on mitu rolli ühiskonnas täita ja see tekitab tõsiseid sisemisi juurdluseid ja kogu aeg põrkume me stereotüüpide vastu poliitilistes aruteludes, erinevates debattides ja nii edasi. meeste poolt, ja ma räägin omast küsimusest, tembeldatakse meid äh, igasuguste stereotüüpidega stereotüüpidega, mis on meie sooga seotud. Äh, nimelt käitumisviis, mis on äh, väidetavalt minu sooga seotud, mehed teavad, et see ei ole nii, aga poliitikas juhtub see täpselt nii. ja veel üks märkus, mis on tõesti tõeliselt problemaatiline. ja ma tean, et äh, täna on siin koos erinevatest riikidest Ähm, naiskolleege ja ma tean, et ähm, riikides on ühiskonnad erinevad, aga meie äh, kodus äh, kuuleme tihti kriitikat äh, naiste poolt naiste vastu. naised on tihti need, kes kritiseerivad. ja justkui ei tea, et nad on osalt ohvrid ja teisalt on nad ka selliste eelarvamuste loojad ma näen ühte lahendust ja ma arvan, et te olete selle oma raportis ka välja öelnud. lahendus on aidata naistel omavahel paremini võrgustuda, mitte ühtseks, ühtse, ühe ühiskonna piires, vaid äh, ülemaailmsel tasandil. suur tänu! Äh, järgmisena proua Lomuro Itaalia, Itaaliast suur tänu. tänu, üritan jääda siis aja piiresse. ma tahaksin öelda, et tänane kohtumine toimub tõsise majanduskriisi ajal, mil väga palju räägitakse Euroopa tulevikust. kõik riigid, eriti need riigid, kes on tõsistes raskustes, teavad, et ilma Äh, Euroopa lõunaosata, ilma nende inimesteta, kes praegu kõige rohkem kannatavad ja keda kõige rohkem diskrimineeritakse, ehk siis naised ja noored inimesed, ei ole võimalik äh, ühendatud Euroopa ühendriike luua. rääkides Itaaliast, kaks tuhat kaheksa mm, ametisse tulnud koosseisu puhul oli mõlemas parlamendikojas üsna palju naisi umbes kakskümmend protsenti või üle selle. niisiis, Itaalias ei ole asi väga hull ja päris nullist me pihta ei hakka. aga samas on, oleme me Euroopas siiski üks kõige väiksema naiste esindatusega riik. Itaalia parlamendi alamkojas on meil ka võrdsete võimaluste komisjon, see on ametis olnud juba eelmisest parlamendist ja loomulikult ähm, väga palju on muutunud. elutingimused on muutunud, ma toon ühe näite. Äh, praeguse koosseisu ajal on meil olnud seitse noort naist, kes on saanud emaks ja ka sellega on tekkinud väga palju probleeme. sellepärast, et mitte mingisuguseid äh, juriidilisi sätteid ei olnud ette nähtud nende naiste jaoks, et nad saaksid minna vanemapuhkusele. nii et äh, probleem meil, meil konkreetselt institutsioonis on, aga ka riigis laiemalt loomulikult ja tegemist ei ole ainult äh, poliitilise fenomeniga, see on sotsiaalne fenomen, mis puudutab absoluutselt kõiki Itaalia alamkoja tööst rääkides me oleme juba varem äh, rääkinud sellest, et kuidas äh, börsiettevõtetesse rohkem naisi saada juhatustesse, oleme võtnud vastu seadusandlusega teistes seotud äh, valdkondades oleme saanud lisatoetust ka nendelt inimestelt, kes on osa Euroopas praegu toimuvatest muutustest, eriti Itaalias. ja meile tundus, et kõige parem viis, kus võrdsus kõige kiiremini jalule seada, oleks kohalikes omavalitsustes ja sellest peab terve Euroopa aru saama, me peame alustama rohujuure tasandilt, muidu ei saavuta me mitte midagi. ja selle aasta juulikuust on nende kohalike omavalitsuste toetused ära võetud, kes reeglitele ei vasta, ma saan aru, et minu aeg on otsas, aga tuletaksin kõigile meelde, et kõik äh, probleemid, mis on seotud naisõigustega, on tegelikult äh, poliit-, tõsised poliitilised küsimused, äh, väga paljud seadused, mis Euroopa, Itaalia parlamendist läbi käivad, on lihtsalt peegelduseks sellele seadusandlikule tööle, mida tehakse siin Brüsselis. praegu näiteks on arutelul seadus ähm, poliitiliste erakondade rahata, rahastamise kohta, mis on tulnud täpselt Euroopas, nii et euro peaks taga, Euroopa peaks tagama nii, nagu ta on taganud korruptsiooni, konkurentsivõime ja muu puhul äh,, et ka nemad siin midagi ära teevad. nüüd järgmisena Poola kolleegile sõna. suur tänu. ma üritan jääda antud aja piiridesse ma olen Poola senati liige ja töötan siis pere- ja sotsiaalasjade komisjonis. meie äh, parlamendi mõlemad kojad on võtnud äh, ette üsna mitmed olulised projektid naiste osaluse suurendamiseks poliitilises ja avalikus elus. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võtsime me vastu seaduse selleks, et muuta valimisseadust Äh, valimisnimekirjades võrdsuse kohta. Äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast uuest äh, alates viimastest valimistest see siis jõustus, seal on kolm väga olulist sätet. vastavalt uuele seadusele valimisnimekirjad üldvalimistel, omavalitsuse valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel peavad olema võrdselt jagatud me-, vabandust, Äh, vähemalt kolmkümmend viis protsenti peab olema nimekirjas äh, kummagi osapoole esindajaid. sanktsioonid, kui seda nõudmist ei täideta, on see, et see nimekiri jääb registreerimata ja kolmandaks, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta valimise tulemusena on nüüd äh, siis parlamendis kakskümmend neli protsenti naisi. eelmise ametiaja ajal oli see protsent kakskümmend ja senatis on see praegu kaksteist protsenti. Seimi spiiker esimest korda Poola ajaloos on naine. teine väga oluline seadus, mille me Poolas vastu võtsime, on naistevastase vägivalla ennetamine ja perevägivalla peatamine Poola parlament äh, uuendas vastavat seadusandlust kahe tuhande üheksandal aastal ja äh, käivitati äh, siseriiklik programm pere ja laste kaitseks. see programm laieneb kõikidesse valitsusinstantsidesse selleks, et võimaldada siis meetmeid perevägivalla peatamiseks Poola valitsus otsustas kahe tuhande üheksandal aastal allkirjastada Euroopa Nõukogu konventsiooni ähm, vägivalla ennetamise kohta perekondades. me teame, et kaksteist Euroopa Liidu liikmesriiki sellele konventsioonile alla on kirjutanud ja Poola saab pea üheks nendest. me ootame lihtsalt seda, et äh, see muutus võetaks vastu nimelt äh, praegu äh, valitsuses, valitsuses olev erakond muutis seda natukene puudutas see täpselt vägistamist ja vägistamise eest äh, karistamist. seni oli seadus Poolas selline, et ohver pidi olema nõus sellega, e, et äh, kurjategija toodaks kohtu ette. kahjuks see seadus on pärit aastast tuhat üheksasada kolmkümmend kaks e, tollal oli eesmärgiks ohvrite kaitsmine häbistamise eest ehk teisisõnu, praegu on siis nii, et isegi kui on tunnistajad olemas, äh, kes tegu tunnistavad, ei saa ühtegi menetlust alustada ilma selleta, et ohver on sellega nõus. nüüd oleme me seadust muutnud äh, ja teinud kohustuslikuks selle, et kurjategija vastumenetlus alustatakse ja siis veel üks seadusandlus, äh, päevahoiuteenused, äh, need tuleb tagada üle, alla kolmeaastastele lastele, kuivõrd aga neid äh, hoiukohti on väga vähe. ja sellepärast ei loeta enam lasteaedu ja päevahoiukohti mitte tervishoiuasutusteks, vaid haridusasutusteks ehk uue seadusandluse kohaselt on meil võimalik siis erinevat tüüpi päevahoiud avada lisaks lasteaedadele võib äh, ka erateenuste kaudu pakkuda hoiuteenust, reglementeeritud on lapsehoidjate mm, töö ja äh, lapsehoidjad äh, siis saaksid ka ennast registreerida tervisekindlustuse alla, kui nad otsustavad siis teistisele ameti võtta endale tulemus on terve rida uusi muid äh, meetmeid. lisaksin ainult, ainult nii palju, et igal aastal me korraldame naistekongressi. sellest on saanud poliitikute seast järjest populaarsem, isegi meie president ja peaminister on kohal käinud. ja seal räägitakse naisteprogrammi ja sellel aastal oli, võttis see konverents isegi rahvusvahelised mõõtmed. suur tänu, aega tõesti meil ei ole enam ja annaksin nüüd Äh, Rootsi esindajale äh, proua Olberile veel sõna. suur aitäh! Rootsis äh, meil on parlamentis ja valitsuses peaaegu sooline võrdõiguslikkus saavutatud. üheks põhjuseks on see, et meil on hea lastehoiuteenus äh,, meil on äh, igasuguseid hoovakesi, mis hoolitsevad selle eest, et nii mehed kui naised saaksid töötada. meil on terve rida erakondi, äh, kellel on tõesti valimisnimekirjad, mis on koostatud nii, et, et äh, seal on viiskümmend protsenti mehi, viiskümmend protsenti naisi ning see on pannud ka teisi erakondi õhutama naisi nimekirja tulema ja me tahaksime, et äh, üha rohkematel naistel oleks äh, selline tunne, et jah, tõepoolest on võimalik äh, ühendada poliitilist tegevust ja vanemaks olemist. meil on kindlaks määratud hääletusajad, meil on olemas nädalad, kus ei ole täiskogu istungeid ning meil on ka analüüsirühmad kus siis on esindatud naised kõigist erakondadest ja seal me vaatamegi läbi neid praktilisi asju, mida siis Rootsi parlamendi töös saaks paremini teha. me korraldame ka seminare ja koolitusi äh, selleks, et me ise saaksime äh, õppida äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimustega paremini toime tulema Äh, Rootsi parlamendi saadikutel on juurdepääs lastehoiuteenustele sel ajal, kui nad parlamendis töötavad. samuti võivad nad minna vanemapuhkusele, see tähendab, et äh, neile tuleb asendaja selleks ajaks, kui nad on siis vanemapuhkusel ja see asendaja on siis valimisnimekirjas siis järgmine inimene, kes siis tuleb asendama seda lapsepuhkusel olevat saadikut. veel üks asi, mis meil Rootsis on, on see, et meil ei ole sellist soolise võrdõiguslikkuse komisjoni, vaid eh, tööhõive küsimus, eh, komisjon tegeleb selle küsimusega ja, ja tegelikult äh, mitte ainult see komisjon ei tegele soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, vaid ka teised komisjonid. Äh, meie lähenemine on selline, et iga komisjon peaks kaaluma poliitikat ka soolise võrdõiguslikkuse aspektist. me äh, üritame ka arvestada sellega, et mehed ja naised on vanemad ning mehed ja naised peavad vanemaks olema, olemise kohustusi rohkem jagama naistel on õigus töötada ja endale elatist teenida ja, ja neil on õigus karjäärile. ja e, viimane kõneleja enne proua Piedikäist on e, proua Laurisk Saksa parlamendist. ja, suur tänu. ma tean, et pean tegema lühidalt. nii et keskendun e, kahele punktile kõigepealt. meie põhiseaduses Saksamaal on kirjas, et äh, võrdõiguslikkus on poliitiline eesmärk, nii et tegemist on põhiseadusliku ülesandega, mis meil on. ja seoses sellega me ei äh, tegele esmajärgus äh, enda kui parlamendisaadikutega. nagu ütlesid ka paljud kolleegid, me tegelikult äh, rohkem äh, oleme sihtgrupiks võtnud ju laia avalikkuse, aga peaks pöörama rohkem tähelepanu ka endale. saime parlamendi ametikohtade jaotuse raporti hiljuti kätte ja selgus, et on äh, mitmesuguseid äh, organeid, äh, mis avalikkusele ei olegi teada, aga mis võtavad vastu olulisi otsuseid. näiteks meil on fond, mis tegeleb emade ja laste küsimustega, aga seal fondis ei olnud mitte ühtegi naist. nii et tekib tõesti küsimus, kuidas tuleks nende organite ametiposte täita tuleks pöörata tähelepanu ka sellistele detailidele. Need tunduvad kõrvalised esialgu, aga me saame tugevdada kogu äh, pilti kui äh, naiste võrdõiguslikkuse küsimust rakendatakse tõesti kõikidel tasanditel, aitäh! Thank you very much and I give a final word. suur aitäh ja nüüd lõpetuseks saab sõna proua Peedikäinen. Äh, palun vastake siis esitatud küsimustele ja võtke see teema kokku. suur aitäh, kallid kolleegid äh, teie märkuste ja kommentaaride eest. Äh, lihtsalt mõned tähelepanekud ma olen äh, nõus äh, kõigiga, kõigega, mis siin öeldi, kuigi praegu äh, paljud meetmed on saanud tagasilöögi seoses majanduslangusega. väga paljud arutelud võib-olla ei ole selle võrdsuse küsimusele nii palju keskendunud Äh, väga oluline on äh, loomulikult äh, see, et naised on tihtipeale need, kes on tõrjutud ja just kõige kaitsetumates, kaitsetumas olukorras ja seal, seda just liikmesriikides, kus majanduslik olukord on väga raske. meediat mainiti siin ka. selles vallas me saaksime võib-olla kõik midagi ühiselt ära teha Äh, siis äh, sanktsioonid on äh, jällegi selline asi, mille kohta meil mõnedes liikmesriikides on hea, häid kogemusi, võib-olla peaksime seda teemat natuke tähelepanelikumalt uurima ma siin juba kuulsin ühte-teist teiste liikmesriigide kogemustest ja ma arvan, et sellistest arvamuste vahetustest ja kogemuste vahetustest me saaksime ka tulevikus kasu. ning Äh, kui see teema teid tõesti huvitab, siis minge koju tagasi, arutage seda oma kolleegidega ja siis äh, andke teada, kas te olete huvitatud äh, sellise alalise, võib-olla vähem ametliku ühenduse loomisest Euroopa Parlamendiga. vaatan, et mu kõneaeg hakkab läbi saama aga härra esimees lahkelt andis mulle veel mõned minutid juurde ma tahaksin äh, äh, teilt ühte asja paluda tulevikku silmas pidades. Äh, mõelge selle üle, kuidas me saaksime tulevikus paremini koostööd teha. me teame, et meil on COSAC ja meil toimuvad sellised üritused nagu see tänane, need on kõik väga suurepärased, aga mulle tundub, et sellest ei piisa ja alati ei ole meil ju ka võimalik äh, siis äh, meil minna teie juurde, teie koduriikidesse või teil tulla siia Brüsselisse. nii et, et me peaksime võib-olla leidma viisi, kuidas me saaksime nii rahvusvahelisel kui ka Euroopa tasandil teha koostööd ja leida viise ka, kuidas meid kuidas saaksime siis toetada oma kolleege erinevates liikmesriikides ja see viiskümmend viiskümmend kampaania ettepanek on üks selline. nii et, et eh, oleks tore, kui te mõtleksite selle üle ja annaksite tagasisidet, kuidas teie arvates seda annaks korraldada. siis, eh, kui mul veel mõni minut aega on ja ma näen, et mul on, siis võib-olla räägiksin meedia teemast sellepärast et see on äh, ühelt poolt seotud siis nende majanduskriisi tagasilöökidega ja teisalt Äh, poolt äh, meil on äh, väga raske siin midagi muuta seaduste või mingite muude meetoditega. asi on ikkagi kinni meie isiklikus tegevuses, selles, kuidas meie naistena tõstatame seda ebavõrduse teemat, kuidas me juhime tähelepanu valitsevale olukorrale. tooksin ühe näite Äh, aruta-, praegu arutletakse kvootide üle ja ilmselt paari minuti pärast, kui volinik Reding siia jõuab, kuuleme sellest veelgi rohkem. Äh, mul hakkab alati süda valutama, äh, kui naised räägivad, mida nad kvootidest arvavad, mina muidugi nende sõnavõttudest ei sekku, aga kui nad ütlevad, et kvoodid ei ole hea mõte, sellepärast, sest et me peame valima kom-, pädevaid naisi ja nemad ütlevad, et pädevus peaks olema see ainukene kriteerium, mille alusel inimesi valitakse. ma ei ole kuulnud kedagi, kes on kvootide poolt ütlemas, et me peaksime valima nendele ametikohtadele ebapädevaid naisi. aga kuskilt ridade vahelt, kui näiteks naine on sellel ametikohal, Äh, kui naine ütleb, et ma tahan, et mind valitakse minu pädevuse pärast, ma ei taha olla mingi kvoodinaine, siis siit ridade vahelt võib välja lugeda, et, et kvoodinaine nagu ei olekski pädev. ja see tähendab, et äh, äh, ma tahaksin oma kolleegidele öelda, vaadake, mina istun siin sellepärast, et ma olen pädev ja teie olete seal. Need, kes te kaitsete kvoote Te teete seda sellepärast, et ei ole pädevad. ja kui te oleks piisavalt pädevad, siis te, ka teie istuksite siin ja ei viriseks seal äh, kvootide pärast. ma olen täiesti kindel, et need, kes on kvootide vastu, ei taha jätta sellist muljet aga tihtipeale just sellise äh, tahtmatu signaali või sõnumi me välja saadame äh, ja me lihtsalt ise ei panegi tähele, et me peame justkui iseenesestmõistetavaks seda, et naised ongi kehvemad. ning eh, sellepärast on eh, vaja neid eh, võrdseid võimalusi ja, ja, ja, ja kuna ja seetõttu võib-olla, kuna naised on vähem pädevad, siis neid võrdseid võimalusi ei maksa väga tõsiselt võtta nii et, et me peaksime pöörama tähelepanu sellele, kuidas me teemat tõstatame, kuidas me räägime oma naiskolleegidest, selline, see kõik on väga oluline. ning eh, veel eh, mõned väikesed asjad. näiteks eh, kui te Äh, saate viidata mõnele naisele, kui te saate mõnda naist tsiteerida, kui te saate äh, avaldada tunnustust oma naiskolleegidele, siis see ei äh, võta teilt tüki küljest ära. aga lihtsalt teine naine satub ka natukeseks rambivalgusesse, juhtige tähelepanu mõnele naisele, kes on öelnud midagi tarka, kes on teinud midagi olulist ning kui ma näiteks äh, töötan mingil valdkonnal ja valdkonnas ja kui ma saan kaasata äh, mõne targa naise kuskilt teisest institutsioonist ja võrgustikust, äh, siis selleks ei kulu ju eriti palju aega ega jõupingutusi ja minu, minult ei võta see midagi ära. aga see vähemalt aitab seda teist naist tema võitluses ja see aitas siis sellel teisel naisel edasi jõuda. nii et, et ma arvan, et kui me kiidame naisi, eh, kui me nendega teeme koostööd, aitame neid, sillutame teed oma kolleegidele eh, igapäevases elus, siis eh, niimoodi saaksime võib-olla naiste elu pisutki kergemaks muuta. ning Äh, niimoodi saame anda eeskuju ka äh, noortele neidudele, et naiseks olemine on tegelikult hea ja et on täiesti normaalne, et ollakse naine ja president või naine ja peaminister, et see on hea ja normaalne. et äh, sellest, sellest tasub unistada, see on täiesti väärt unistus. tõesti tasub mõelda, et kui ma olen suureks saanud, siis saab minust parlamendisaadik. Thanks Tack så hemskt mycket för... Eh, suur tänu, eh, proua Piedikäinen. alati on teid kuulata üks suur rõõm ja mm, väga hu huvitav oli meil ka tänane arutelu, väga palju saime teada erinevate liikmesriikide kohta ja mina teeksin omalt poolt ka veel kaks märkust mõnikord öeldakse, et äh, naised peavad äh, rohkem saama võimalust asju mõjutada ja neil peab olema rohkem poliitilist võimu ja siis küsitakse selle peale, et kas äh, mehed peavad siis kokku võtma, kokku tõmbama nagu ennast. jah, nad peavad tõesti natukene kõrvale astuma, sellepärast et muidu naised rohkem võimu ei saa. praegu on meeste käes enamus võimust, nende käes on enamus võimupositsioonidest ja tegelikult tõesti, kui me tahame, et rohkem naisi tuleks areenile, peavad mõned, mõned mehed äh, areenilt kaduma. ja äh, seda on öeldud siin täna ja mina ütlesin seda ka juba eile, et kvoodid jah, äh, võib-olla iseenesest ei olegi suurepärased vahendid, aga nad siiski täidavad oma eesmärki. jutt käib ju lõppkokkuvõttes diskrimineerimise lõpetamisest ja inimõigustest. ega mina ka kvootide suur austaja ei ole, aga me peame ju kuidagi seda süsteemi muutma. Äh, praegu on meil äh, täielik meeskvootide süsteem ja mitte ametlikult äh, käib asi nii, mehed valivad teisi mehi, mehed valivad välja teised mehed, mehed nimetavad ametisse teised mehed ja see on mitteametlik kvootide süsteem, mis on pikki aastaid juba kehtinud, isegi kui see mitte kuhugi ei ole kirja pandud ja nii nagu proua Peedikäinen ütles, ei arva ma, et äh, me peaksime mõtlema, et äh, ei ole meil piisavalt kompetentseid naisi nendele kohtadele. asi on lihtsalt selles, et meestel on oma võrgustikud, oma sõpruskonnad ja see maskuliinne kvoodide süsteem toimib väga hästi ja kui me kvoodisüsteeme ei taha, äh, siis tuleb võib-olla kõigepealt see mitteametlik kehtiv kvoodisüsteem murda lubage mul tänada kõiki eh, praeguses arutelus osalenuid ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, järgmise arutelu juurde. ja üritan eh, siin jah, praegu eh, <laughs> minuteid täita, kuni järgmine kõneleja kohale jõuab. aga volinik Reding on kohal Så jag har eh, den stora äran. niisiis, eh, suur heameel ja suur au tervitada meie seas eh, volinik Redingut, mul on väga hea meel, et te leidsite võimaluse meiega liituda ja et olete valmis meie arutelul osalema, meil on väga hea meel teid siin näha ja oleme väga huvitatud teie seisukohtadest kogu selles asjas. enne kui aga teile sõna annan, ma tahaksin väga lühidalt sõna üle anda proua Angelillile, et ta ka omalt poolt paar sõna ütleks ja siis on sõna teil, proua Reding. suur tänu, härra esimees, ma teen tõesti väga lühidalt, sellepärast et äh, jah, oleme jõudmas kahe väga raske tööpäeva lõppu. Äh, tahaksin soojalt äh, tänada ja tervitada Äh, volinik Redingut, mul on väga hea meel, et te leidsite aega oma kalendris ka meie jaoks. Vivian, äh, ma ei hakka äh, sulle neid tõsiasju üles äh, lugema siin, millega me kõik oleme kursis, aga kahte ütleksin siiski. tänased arutelud äh, ja tänane kogunemine on väga selgelt näidanud, et meil on kõigil üks eesmärk nimelt see, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad üles näitama head eeskuju. me ei saa ette kirjutada liikmesriikidele midagi ja siis samas Euroopa institutsioonides ise ei jälgi seda nõuannet. me näeme, et Euroopa institutsioonides on tõeline ebavõrdsus valitsemas, ei ole sugupooled võrdselt esindatud. üks näide ainult, Euroopa Keskpank Euroopa Parlamendis äh, samamoodi äh, ei ole asjad väga hästi, kakskümmend üheksa presidenti, kellest kaks äh, on naised ja Euroopa Komisjonis pole üldse kunagi olnud naispresidenti, ma võiksin siin pikalt jätkata, aga te teate seda kõike isegi. institutsioonid ühesõnaga peavad üles näitama eeskuju. teiseks ma tahaksin öelda, et me oleme valmis teid toetama kvootide võitluses härra Gustavson ütles just hetk tagasi, et meie eesmärk on praegust süsteemi muuta. ja kui kvoodid on need, mis meid aitavad seda süsteemi muuta, siis äh, tuleb äh, kvoodid vastu võtta. proua Piedikäinen ütles, et äh, ta oli hämmingus kuuldes, et on neid, kes ütlevad, et kvoodid lähevad äh, vastu äh, sellele põhimõttele, et inimesed, kes midagi on välja teeninud, peavad kohtadele saama äh, üks näide, kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest täna on naised. seega on ilmselge, et väljapaistvuse või väljateenitusega ei saa siin olla mingit pistmist. sellega ma oma lühikese sissejuhatuse juures piirduksin, suur tänu teile kõikide nende võitluste eest, mida te olete komisjoni rindel äh, pidanud, suur tänu teie töö eest, eriti aga võrdõiguslikkuse ja Euroopa kodanike nimel. suur tänu, ütleb härra Gustavson, äh, tere tulemast ja sõna nüüd teil. suur tänu, äh, tere pärastlõunat kõigile ma tean, et te olete juba kaks päeva väga tõsist tööd teinud ja tegelikult loodame meie teie toetuste, toetusele siseriiklikes parlamentides. sellepärast, et sooline võrdõiguslikkus ja võrdõiguslikkus laiemalt äh, ühiskonnas ei ole sugugi asi, mida tuleb taga ajada ainult Euroopa tasandil, vaid see on töö, mida tuleb teha ka kohalikul tasandil, regionaalsel tasandil, riiklikul tasandil. parlamendi asepresidendil proua Angelilil on täiesti õigus, me peame üles näitama head eeskuju mul on veel väga hästi meeles, kui volinik Barroso oma meeskonda kokku pani ja ma tean, kui palju ta pidi äh, pöörduma valitsuste poole, et nad vähemalt esitaksid kaks kandidaati, ühe mehe ja teise naise, et vähemalt oleks mingisugune valik Äh, mitte kõik valitsused äh, ei võtnud ta üleskutset kuulda, aga vähemalt õnnestus äh, komisjonis tagada naiste osalus kolmekümne kolme protsendiga. see ei ole muidugi ideaalne, aga ei ole ka väga halb tulemus. ja me üritame ka oma administratiivstruktuurides paremaid tulemusi saavutada. praegu kõrgametnike tasandil äh, on kakskümmend seitse protsenti nendest ametnikest naised. ja me oleme tegelikult juba ületanud oma eesmärki ja see tähendab seda, et me oma eesmärke peame tõstma. lihtsalt infoks, minu ametkonnas on juhtivatel kohtadel kaheksakümmend protsenti naised, keskastme juhtide seas kuuskümmend protsenti naised ja öö, äh, öö, äh, mul on tõesti kvoote vaja, aga meeste kvoote selle tulemusena aga mitte sellest me ei tahtnud täna sugugi rääkida. ma tahaksin tulla selle asja juurde, millest te tahaksite rääkida meiega, sest tõesti, probleem on meil ühiskonnas suur nii et ärge minu peadirektoraati võtke siin reeglina, see on pigem erand, mis kinnitab reeglit ja me teame seda kõik väga hästi, meie kogemus liikmesriikides on sarnane ja Euroopa kogemus on täpselt samasugune tõsiasi, et Euroopa Komisjon praegu valmistab ette juriidilist instrumenti naiste ja meeste tasakaalustatud esindatuseks ettevõtete juhatuses, ei ole kuskilt laest sülle kukkunud. Te teate, et Euroopa Liidul on pädevus soolise võrdõiguslikkuse osas olnud juba Euroopa algusest peale, sellepärast et esimestes aluslepingutes tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal Rooma lepingutes oli see juba kirjas. juba Rooma lepingutes oli diskrimineerimist, äh, soobis diskrimineerimist välistav säte ja tegelikult on väga huvitav vaadata, kuidas äh, see niimoodi läks tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal, kui äh, Rooma lepingut koostati tuli see ettepanek põhimõtteliselt tegelikult äh, majanduslike argumentide tulemusena. tollal oli see Prantsusmaa, kes äh, tahtis äh, e-, ettevõtete vahel, mis on loodud erinevates liikmesriikides, konkurentsimoonutusi vältida ja kuivõrd Prantsusmaa oli juba võtnud vastu sätted võrdse palga osas Äh, palju varem äh, muuseas kui ükskõik teine tollane liikmesriik, kartis äh, Prantsusmaa, et teistest liikmesriikidest, peaasjalikult Saksamaalt, voolab sisse odav naistööjõud. see oleks aga surve alla pannud Prantsusmaa ettevõtted, nii et kui me vaatame ajaloos tagasi, siis tuleb sealt teinekord välja väga huvitavaid asju ja võib-olla on teil veel meeles, et äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal otsustas Euroopa Kohus vastavalt äh, tollasele aluslepingu artiklile sada üheksateist, et eesmärgiks äh, selle sätte puhul ei olnud mitte ainult majanduslikud kaalutlused, vaid ka sotsiaalsed. nii et asi sai alguse majanduslikest kaalutlustest ja vaja oli kuni tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aastani oodata, kuni kohus lisas majanduslikele kaalutlustele ka sotsiaalsed eesmärgid. ja selles mõttes Euroopa Kohus panustas väga oluliselt sotsiaalsesse progressi ja naiste äh, töö ja elamistingimuste parandamisesse ja tänase päevani on soolise võrdõiguslikkuse majanduslikud ja sotsiaalsed äh, aspektid ühe ja sama mündi kaks külge. Teil on ehk veel meeles üks väga oluline kohtulahend äh, Euroopa Kohtust äh, maiskuus tuhat üheksasada seitsekümmend üks. see oli tegelikult järgmistele aastakümnetele alust panev Äh, kohtu otses. nimelt Gabriel de Fren esitas üsna mitu äh, kaebust oma tööandja Sabena äh, lennundus, lennuettevõtte vastu. tema oli stjuardess ja ta kaebas ettevõtte kohtusse sellepärast, et, et et pa, erinevat palka maksti sama töö eest. kohus tollal kehtestas seda diskrimineerimise vastast sätet ja ütles, et äh, otseselt kohaldatav on võrdse töö eest võrdse palga säte ja et see peab olema otseselt kohaldatav liikmesriikide kohtutes. see oli siis äh, algus kaasaegsele euroopalikule soolisele võrdõiguslikkusele, te teate, mis äh, sellele järgnes, tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel võeti vastu terve rida seadus kursuseid tööhõive valdkonnas, palgaküsimused, koolitus, haridussätted, siis sotsiaalkindlustussätted, siis füüsiliselt is-, füüsilisest isikust ettevõtjad puudutavad sätted, siis rasedus- ja sünnituspuhkus, vanemapuhkust puudutav seadusandlus ja nii edasi ja nii edasi ja lihtsalt taustaks äh, oli see kõik sellepärast, et teile näidata, et äh, see, mis me täna teeme, ei ole midagi uut. see on konkreetselt jätkuks äh, tööle, mida põlvkondade vältel on Euroopa poliitikud, nii nais- kui meespoliitikud, kui ka Euroopa kohtunikud teinud, sellepärast et Euroopa Kohus on võtnud vastu sadu lahendeid soolise võrdusõiguslikkuse osas ja see on äh, väga oluline äh, äh, tavaõiguse pagas. nüüd valmistame siis ette selles pikas traditsioonide jadas järgmist sammu. minu ettepanek on tuua sisse juriidiline ähm, tekst ähm, ettevõtete juhatuste kohta Eh, sellepärast, et me oleme veendunud, et eh, eh, tuleb tagada sooline võrdõiguslikkus kõikidel tasanditel ka praktikas. see lähenemine rajaneb sellele ideele, et tuleb astuda positiivseid samme, te teate, et siseriiklikes parlamentides kasutatakse seda positiivse tegutsemise printsiipi, see on olnud osa Euroopa seadusandlusest ka juba aastakümneid praegu on see kirjutatud äh, artiklisse sada viiskümmend seitse aluslepingust ja, ja see on nüüd uus äh, ka Euroopa Liidu äh, põhiõiguste harta kahekümne kolmandasse artiklisse. ehk nüüd on meil siis alusleping, kus oli võrdluslikkuse mõõde seis juba varem, nüüd on vastu võetud põhiõiguste harda, mis rakendub kui on Euroopa seadusandlus vastu võetud selles vallas ja seda ju on ja lisaks sellele siis ka kogu öö, ähm, töö, mille on ära teinud Euroopa Kohus eesmärgiks siis selle positiivse tegutsemisel te,, positiivsel tegutsemisel on konkreetsetes sektorites ähm, meeste ja naiste vahel valitsev ebavõrdsus äh, kaotada. Euroopa Liidu sammud peavad olema adekvaatsed ja proportsionaalsed tuleme nüüd konkreetselt selle instrumendi juurde, mille mina kavatsen välja pakkuda. miks peame me tagant kiirustama praegu et, äh, seda, et me jõuaksime äh, soolise võrdõiguslikkuse äh, nii naiste-meeste vahelise võrdsuseni? sellepärast, et kõigepealt puudutab asi võrdsust, aga mitte ainult nagu ma teile ütlesin, kõigepealt olid meil majanduslikud kaalutlused ja siis alles toodi sisse õigused. nüüd on äh, võrdsel tasandil küll õigus, ähm, ähm, õiguslikud kui ka äh, majanduslikud äh, kaalutlused aga kui me vaatame äh, asja majanduslikust küljest, siis on äh, täiesti selge see, et äh, on majandushuvid mängus, kui me räägime naiste ja meeste esindatusest, oleks väga suurt tulu loota, kui juhatused oleksid, juhatustes oleksid võrdselt esindatud mehed ja naised, see aitaks luua töökohti ja majanduskasvu Euroopas. millel me selle väite rajame? meil on äh, läinud väga hästi selles mõttes, et läbi on viidud terve rida uuringuid ja neid tehakse kogu aeg äh, juurde. Need ei ole vabaühenduste poolt või ülikoolide poolt tehtud uuringud, vaid uuringud, mis on läbi viinud äh, ettevõtlusmaailm ise, Deutsche Bank, Credit Suisse, Ernest and Young, teatavasti mitte kõige feministlikumad institutsioonid maailmas ja nad on kõik jõudnud oma uuringutes ühele ja samale järeldusele nimelt on selge seos äh, selle vahel, kui palju on juhtivatel kohtadel naisi ja mida rohkem neid on, seda paremini läheb ettevõttel. ehk teisisõnu, kui äh, naised on kaasatud ettevõtete ettevõtetes otsuse langetajate otsa, siis äh, ko, kohtadele, siis äh, langetavad need ettevõtted paremaid otsuseid kui need ettevõtted, kus ei ole naisi ladvikus. ja sellel põhjusel see ettepanek, mille kallal komisjon äh, praegu tegeleb, ei ole mitte ainult äh, soolise võrdõiguslikkuse eest vastutava voliniku äh, Äh, tööks ehk siis minu tööks, vaid me pea, tahame seda koostööd teha majanduspoliitika eest vastutavate volinikega. asepresident Tajani, kes vastab ettevõtluse ja tööstuse eest, äh, volinik Rehn, kes vastutab majandusküsimuste eest, volinik Barnier, kes vastutab äh, siseturu ja ettevõtlusseadusandluse eest ja volinik Andor, kes vastutab tööhõive eest. üks naine, neli meest õigused, võrdsus ja majanduslik tulu. Te kõik tu-, teate arve öö, äh, paremini kui minagi, Euroopa keskmised näitajad on järgmised, ettevõtete nõukogudes on äh, kaheksakümmend kuus koma viis protsenti liikmetest nai-, mehed naisi on seal täpselt siis kolmteist koma viis protsenti, üheksakümmend seitse koma viis protsenti äh, esimeestest on mehed, ainult kaks protsenti naised, need on siis Euroopa keskmised äh, näitajad, loomulikult liikmesriigiti on erinevused väga suured. samas aga äh, on kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest naised see on ka siis nüüd Euroopa keskmine. nii et äh, näete, et meil koolitatud päid on, aga millegipärast kuidagi ei äh, jõua äh, seal majandustsüklis kohale, kus nad peaks, kus ta peaks olema. asi on selles, et me ei pea seda tööd tegema ise ja ainult meie ei räägi seda juttu, vaid äh, äriringkonnad oma uuringutes näitavad täpselt see sedasama ja ärikoolid üle terve Euroopa on jõud ühendanud selleks, et panna pa-, kokku nimekiri naistest, kes oleksid valmis kohe päevapealt äh, astuma kuhugi nõukogudesse tööle, kes on piisavalt koolitatud, kellel on juhtimiskogemus ja kes võiksid kohe hakata tööle. seal nimekirjas on praegu umbes kaheksa tuhat naist andekad, äh, väga suurte oskustega naisterahvad, nad on olemas, aga nad ei saa praegu võimalust ronida mööda seda redelit ülespoole. ja meie majandus kaotab suurepärase võimaluse, see anne läheb raisku, kui me ei integreeri äh, seda annet oma süsteemi ja jääme ilma nendest positiivsetest äh, tulemustest, mida kõik uuringud lubavad ja kui me äh, integreerime naised äh, juhtivatele kohtadele ja tööturule laiemalt, siis äh, suudame me ka rohkem töökohti luua ja konkurentsivõimet tõsta. Euroopa Liit on endale eesmärgiks seadnud tööhõiva, tööhõive määr täiskasvanuste seas tõsta seitsmekümne viie protsendini, see on võimalik ainult siis, kui äh, tööturule siseneb äh, ka naisi. nii et vaja on meil mõlemaid, mõlemat asja, meil on vaja rohkem naisi, kes on valmis sisenema tööturule ja meil on vaja seda, et rohkem naisi oleks äh, kõrgetel kohtadel, oleksid eeskujuks teistele, aga aitaksid siis ka need, kes tulevad värskena tagant peale, edasi liikuda. mis nüüd puudutab juhtivaid kohti. märtsis kaks tuhat üksteist kutsusin ma ettevõtteid üles kirjutama äh, vabatahtlikult äh, alla äh, üleskutsele mm, suurendada naiste osalust ettevõtete juhatustes ja nõukogudes. ma kutsusin neid vabatahtlikult üles kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks suurendama naiste osalust kolmekümne protsendini ja aastaks kaks tuhat kakskümmend neljakümne protsendini. mis nüüd on siis vahepeal juhtunud? sellepärast, et täpselt aasta hiljem viisime me läbi analüüsi ja tutvustasin seda analüüsi ka parlamendikojale, eh, seda viiendal märtsil kaks tuhat kaksteist. me tahtsime selle analüüsiga näha, et kas eh, see eh, kohustus, mille äriringkonnad endale võtsid sellele üleskutsele alla kirjutades Ehm, ka midagi on muutnud ja tahtsime näha, mida siis eh, on saavutatud ja tõesti midagi, mingi muutus oli. selle, seda sellepärast, et aastal kaks tuhat üksteist oli börsiettevõtete eh, suurenes börsiettevõtetes naiste arv ühe koma üheksa protsendi võrra miks ma räägin, et see on muutus? sellepärast, et viima-, e, sellele eelnevatel aastatel oli see tõusnud ainult poole protsendi võrra aastas. nii et ainult tõsiasi, et me selle asja lage-, selle asjaga lagedale tulime ja ütlesime, et me ei kavatse äh, siin lõpmatuseni oodata ja teie midagi ei tee, et see on viinud selleni, et äh, toimub kiirem edasiminek või vähemalt natukene vähem aeglasem edasiminek kui eelnevatel aastatel aga mis siis oli tegelikult äh, tulemuseks? see muutus, see, et äh, naiste osalus suurenes poole protsendi võrra, ühe koma üheksa protsendi võrra, äh, seda protsenti kasvatasid need liikmesriigid, kus olid kvoodid meil on üksteist liikmesriiki, kes on vastu võtnud kvoodisüsteemi pluss Norra kes äh, on ja kes kõik on äh, valinud erinevad äh, kvoodisüsteemid, sealhulgas ka kohustuslikud kvoodid selleks, et sooline võrdluslikkus ettevõtete nõukogudes tagada. ma olen veendunud, et siin on väga palju siseriiklike parlamentide saadikuid Prantsusmaalt, Itaalialt, Itaaliast või ähm, äh, Saksamaalt kes omavad paljut kogemust kvootide osas ja nad teavad väga hästi, et kohene tulemus sellisele seadusandlusele oli see, et äh, naiste hulk nõukogudes suurenes märgatavalt ja teised, ütleme otse välja, ega midagi palju ei ole muutunud. enamus liikmesriikides pole mitte midagi tehtud äh, ettevõtete nõukogudes naiste osakaalu suurendamiseks ja see on stagneerunud, see arv, ja isegi viimastel aastatel äh, vähenenud ja meil läheb aastakümneid praeguse tempo juures äh, teatud võrdsuseni jõudmiseks ja sellepärast me peame tegutsema täna. seega uus ettepanek, mis on tulemas, on äh, nagu ma ütlesin, üks samm meie pikkade traditsioonide seas, see peab viima meid lähemale öö, äh, tervel siseturul võrdsema äh, mänguruumini. kui äh, me seda ettepanekut äh, koostasime, siis loomulikult pidime me lähtuma Euroopa seadusandluse põhimõtetest ja üks nendest põhimõtetest on lähimuspõhimõte ja öö, sellega kaasas käib proportsionaalsus. ma tean, et teile, rahvusparlamentide esindajatele on see teema väga tähtis nii et sellega me arvestasime, ma toon teile kuus näidet, eh, kuidas me oleme sellega arvestanud. kõigepealt, meie ettepanek puudutab ainult eh, nõukogu, nõukogudes mittejuhtivat, mittetäidesaatvatel kohtadel olevate naiste hulka, see nelikümmend protsenti kaks tuhat kakskümmend, me ei taha mitte kuidagi sekkuda juhtimisotsustesse sellepärast, et äh, see võiks äh, olla vastuolus Euroopa seadusandlusega. teiseks, see õiguslik instrument äh, peaks puudutama ainult börsiettevõtteid, välja arvatud VKE-sid, isegi kui tegemist on börsiettevõtetega. kolmandaks, kvalifikatsioon peab olema otsustavaks kriteeriumiks nõukogu liikmete valimisel. seega äh, tuleb äh, valida naine tema oskuste pärast, mitte naine sellepärast, et ta on naine, see on väga oluline. me ei peaks kunagi äh, minema sellele rajale, et me paneme naised kõrgetele kohtadele ainult sellepärast, et nad on naised, naised peavad kõrgetele kohtadele saama sellepärast, et nad on head kandidaadid ja sellepärast, et nad on kvalifitseeritud kandidaadid. ja praegu tekst näeb ette, et äh, alaesindatud sugupool peab saama äh, võrdse kvalifikatsiooni korral äh, võimaluse. lisaks sellele olen ma toonud sisse ka paindlikkusklausli, kui mõni ettevõte ei äh, leia äh, töövõtjate seast kedagi, kes äh, esindaks alaesindatud sugupoolt, siis võib kasutada paindlikkuse klauslit. viies element. igasugune kvoodialane seadusandlus peaks olema ajutist iseloomu siin on aegumisklausel ette nähtud, miks? sellepärast, et eesmärgiks ei ole kvoodid. eesmärgiks on läbi murda sellest ähm, äh, klaaslaest ja kui me sealt oleme läbi murdnud, siis kvoote meil enam vaja ei ole. see on ajutine instrument selleks, et läbimurre saavutada. ja siis meil seda rohkem enam vaja ei ole. ja mis puudutab sanktsioone kuuendaks, liikmesriigid peaksid ise valima sank-, sanktsioonide seast, äh, mis juba siseriiklikus seadusandluses mõnedes liikmesriikides on sees, milliseid äh, nad siis kasutaksid nende ettevõtete äh, puhul, kes seadusandlust ei jälgi. ma arvan, et teie jaoks erinevates komisjonides, siseriiklikes parlamentides on oluline teada millised selle ettepaneku elemendid on, sellepärast et seda hakkavad arutama teie kolleegid ühel hetkel äh, parlamentides, õigusasjade komisjonides või Euroopa asjade komisjonides ja võtavad kindlasti ähm, äh, arutelule äh, lähimuspõhimõte teie peate siis selgitama seda, oma siseriiklikes parlamendides, et äh, tõesti see seadusandlus on äh, lähimuspõhimõtet austav, sellepärast et lähimuspõhimõte on Euroopa seadusandluse üks üldpõhimõtetest mida see tähendab, probleemi peab, tuleb, probleem tuleb alati lahendada kõige väiksemas või kõige vähem äh, tsentraliseeritud ametis või organis ja Euroopa tasandil tuleb reguleerida asju ainult siis, kui liikmesriikide äh, jõupingutused ei, ei ole piisavad äh, ühe või teise eesmärgi saavutamiseks ja iga kord, kui Euroopa Liit soolise võrdõiguslikkuse või äri õiguse osas ähm, Äh, midagi teeb äh, ja muuseas ka eriõiguse osas on meil üsna pikk äh, traditsioon, tuhat üheksasada kuuskümmend üheksa aruandluskohustusi puudutavad reeglid ja nii edasi. meie järgmine ettepanek põhimõtteliselt läheb samas vaimus, me tahame toestada seda, mis on juba vastu võetud ja seda, mida tehakse kohalikul tasandil loomulikult, ähm, siseriiklikul tasandil võib liikmesriik minna kaugemale äh, kui see, mis on äh, välja pakutud Euroopa seadusandluses. ning siseturu huvides see äh, loob äh, võrdsed mänguvõimalused kõikidele Euroopas börsil noteeritud ettevõtete jaoks, need on väga suured ja olulised ettevõtted, enamus nendest äh, on piiriülesed ettevõtted ja tegutsevad ka mõnes teises liikmesriigis. see ettepanek on praegu veel arutelul Euroopa Komisjonis, see ei ole veel valmis ja avalikustatud Äh, see, mis ma teile praegu seletasin, on see, mis ilmselt selles ettepanekus on, aga niipea, kui see avaldatakse, olen valmis äh, teile seda tutvustama, teiega sellest rääkima ja ma olen veendunud, et ma võin Euroopa Parlamendile küll lootma jääda oma võitluses, olen veendunud, et võin loota ilmselt ka rahvusparlamentidele selleks, et äh, lõpuks äh, võetaks otsus vastu selles küsimuses, seda on hädasti vaja, seda vajab meie ühiskond ja seda vajab meie majandus. aitäh! tänan, üritan rääkida rootsi keeles. suur tänu, proua volinik Reding! Te tõite väga selgelt välja kogu selle temaatika ajaloolise tausta. väga oluline on mõista tagamaid ja te näitasite, et te tegelete selle teemaga tõesti väga aktiivselt. selge on see, et tegemist on teemaga, mis teile ka isiklikult väga huvi pakub ma tean, et te peate varsti äh, lahkuma, nii et äh, alustame kohe aruteludega. kõigepealt härra Romeva Euroopa Parlamendist. suur tänu, tänud selle algatuse eest. Te teate kindlasti, et Euroopa Parlamendi liikmed on teie tugevad äh, liitlased ja me kindlasti toetame teid, nagu te palusite. lihtsalt üks küsimus minu poolt võrdsed võimalused äh, sellega kaasneb äh, palgalõhe teema, te ei maininud seda, aga ma tean, et te töötate ka selle teema kallal. me oleme parlamendis võtnud vastu resolutsiooni mõned kuud tagasi, mis tegeles äh, just võrdse tasustamise direktiivi ülevaatamisega ja me oleme natukene mures äh, sellepärast, et Euroopa Parlament et Euroopa Parlamendi direktiiv ei leia eriti arvestamist Euroopa Komisjoni poolt, võib-olla saate öelda paar sõna ka selle teema kohta uh,? võtame veel ühe küsimuse. nüüd eh, riikliku parlamendi saadikult eh, proua Laur Saksamaalt, palun. tänan mul on hea meel teid siin kuulata. kohtusime teiega ka Saksamaa parlamendi ja alamkojas oma komisjonis ja te tõesti väga veendunult äh, esinesite äh, naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse poliitika valdkonnas. tutvustan siin kuuldud ka oma komisjoni kolleegidele, aga ma ei varja, et äh, arutelu Saksamaal on ähm, selles küsimuses väga vastuoluline. seetõttu on meil vaja ka selgeid äh, signaale äh, Brüsselist, Euroopa Liidu tasandilt. ma olen arvamusel, et Euroopa Liidu võimekus tulevikus äh, sõltub paljuski sellest, kuidas lahendatakse võrdõiguslikkuse poliitika. me pooldame kvoote tegemist on äh, tõesti keskse teemaga, millega me hakkame tegelema oma komisjonis. tuleme delegatsiooniga järgmisel nädalal ka siia ja vajaduse korral tuleb tõesti toetada otsustavat äh, võrdõiguslikkuspoliitikat äh, Euroopa Liidu tasandil ja me peame riiklikes parlamentides ka ühinema teie eesmärkidega. tänan esimese lubate mul vastata nendele esitatud küsimustele. kõigepealt äh, alustame viimaste küsimustega, proua Lauris. ma tean, et äh, tegemist on väga vastuolulise teemaga, aga samas on tegemist ka poliitilise juhtimise küsimusega. kui me teeksime, poliitikud on ainult seda, mida soovitakse, siis meid ei oleks vaja me peame tegema seda, mis on oluline, vajalik ja millest ei saa loobuda. ma olen selle teemaga tegelenud juba pikka aega ja ma tean, ma olen jõudnud järeldusele nüüd, et äh, küsimus ei liigu edasi ilma vastavat seadusandlust vastu võtmata. ja seadusandlus ei ole minu arvates mitte eesmärk, vaid see on vahend, mille abil me murrame selle klaaslae, ja kui me oleme selle eesmärgi saavutanud, siis äh, põhimõtteliselt äh, automaatselt äh, muutub see seadusandlus mingi hetk ka mm, kehtetuks, loodetavasti saab mõju olema kiire ja tõhus, sellepärast et naistalendid on täiesti olemas ja loodetavasti kiiresti nad leiavad endale ka rakendust. edasi nüüd soopõhise palgalõhe juurde. mis äh, seda teemat puudutab, siis direktiiv on meil olemas aastast kaks tuhat kuus. praegusel hetkel ma analüüsin seda, kuidas direktiivi on rakendatud. analüüsin, kuidas seda on tehtud erinevates äh, liikmesriikides. raporteerin direktiivi kohta varsti, järgmisel aastal ja siis selle ülevaatamise või kontrolli käigus me teeme kindlaks, kus on saavutatud edusamme, kus on veel lünki ja siis me otsustame, kas me tuleme välja uue direktiivi ettepanekuga või muudame olemasolevat direktiivi. aga sellest loomulikult ei piisa. me jätkame ka teadlikkuse tõstmise kampaaniatega, mis puudutavad äh, palgalõhe, keskendume ettevõtetele, pakume neile vastavaid ähm, koolitusvahendeid. Äh. ja te teate ju, et äh, Euroopa Komisjon on sisse viinud võrdse palga kuupäeva, sel aastal toimus see viiendal märtsil ja sellepärast, et põhimõtteliselt aasta algusest kuni viienda märtsini töötasid naised äh, sümboolselt nii-öelda tasuta. kui nüüd äh, see palgalõhe konkreetsetesse tööpäevadesse üle kanda, igal juhul äh, selle päeva valik näitas tõesti sümboolselt, kui suured need vahed on, nii et naised siis töötavad praktiliselt tasuta kuuskümmend kaks päeva aastas me oleme korraldanud ka ärifoorumi, et äh, vahetada oskusteavet äh, töötajate ja ametiühingute tasandil, nii et infomaterjal on meil olemas, me jätkame sellega töötamist, aga samas ka analüüsime seni tehtud ja selle analüüsiga tuleme välja järgmise aasta alguses, aitäh. Eh, Mrs Koch-Merin, please. proua Koch-Merin, palun. suur tänu, esimees, suur tänu, proua Reding, sõnavõtu eest ja tahaksin teid tänada ka teie aktiivsuse ja julguse eest. Te olete selle ettepaneku teinud ja jahmatunud reaktsioonid näitasid, et te tõesti äh, tabasite tundlikku kohta, mis puudutab siis neid ettevõtete nõukogusid, börsiettevõtete nõukogusid. Teie ettepanek äh, on äh, pikas ettevalmistusfaasis, see on äh, väga hea samas äh, kajastatud on seda ettepanekut äh, teisiti, nagu oleks tegemist millegi spontaansega, aga ei, te olete suhelnud äh, börsiettevõtete nõukoguga, nõukogudega, te olete läbi viinud konsultatsiooni, avaliku konsultatsiooni ja ma olen täiesti veendunud, et kui ettevõtted ise ei suuda oma probleeme lahendada, siis me poliitikutena peame tegutsema ja nii see ka antud juhul on. igal juhul reaktsioon äh, teie nõudmistele ka kajastab seda ja nagu ütles ka proua Lauris, Saksamaa parlamendis siis arutelud on hetkel vastuolulised äh, Saksamaal, aga just need arutelud jätkavadki, kuivõrd oluline on jätkata, näitavadki, kuivõrd oluline on jätkata sihikindlat tegevust üle kaheksakümne protsendi Euroopa Parlamendi saadikutest äh, on kutsunud üles äh, komisjoni tulema selles valdkonnas välja õigusloome algatusega, nii et äh, loomulikult me, me loodame varsti hakata konkreetse dokumendiga tegelema, fraktsioonid kindlasti toetavad teid. huvitav on ka see, et äh, Saksamaa parlamendi õigustalitus on arvamusel, et ähm, ettepanek on kooskõlas äh, Saksamaa põhiseadusega, niikaua kui äh, juttu on ettevõtete nõukogudest. ja mind huvitab nüüd veel, et millisena te näete ajaplaani? meid huvitab see parlamendiliikmetena ja väga ärritav oli see, kuidas reageeris nõukogu, osa liikmesriike paistis ära unustavat, mis lepingu alusel me tegutseme. kirjutati siis kena kirjakene, ridade vahelt võis välja lugeda, et need riigid lükkavad sellise ettepaneku tagasi, enne kui selle ettepanekuga on üldse ametlikult välja tuldud, nii et see on meie arvates täiesti vastuvõetamatu. suur tänu teie poolt öeldu eest ja tõesti, tegemist on olnud äh, ettepanekuga, mida me oleme väga pikalt ette valmistanud. me ei saa ju lihtsalt kergekäeliselt hakata sekkuma ärisektorisse. kui äh, sekkuda eraturgu, siis äh, see peab olema väga hästi põhjendatud, see peab olema äh, see vajadus peab olema tõestatud, seda kõike ei saa lihtsalt äh, õhust võtta. meil on nüüd äh, tõendid, äh, mis põhjendavad meie tegevust laual olemas, parlament on mitmeid kordi oma resolutsioonides üles kutsunud komisjoni tegutsema, komisjon töötab praegu teksti kallal ja ma arvan, et me tuleme selle ettepanekuga varsti välja ja siis nagu institutsioonides äh, praktika ette näeb, tuleb äh, ettepanek äh, arutlusele Euroopa Parlamendis, kes on üks seadusandja ja ministrite nõukogus, kes on teine seadusandja ja siis kaasotsustamismenetluse käigus tuleb nendel kahel institutsioonil kokku leppida tekstis, mis jõustub seadusena Te juhtisite tähelepanu sellele väga imelikule kirjale, mille saatsid osad suursaadikud. Nad äh, tahtsid äh, kutsuda üles Euroopa Komisjoni loobuma oma algatusõigusest. praeguseks olen ma saanud äh, veel rohkem kirju teistelt liikmesriikidelt, kes ütlevad, et tegemist on hea poliitikaga ja ma peaksin jätkama. tsiteerin teile ühte kirja, sest see on minu arvates huvitav see kiri on tulnud äh, Prantsusmaa valitsuselt, sisu on äh, positiivne, ettepanekusse suhtutakse hästi, aga väga huvitav on äh, allkiri. sellel kirjal on kaks allkirja. kõigepealt on selle allkirjastanud võrdsete võimaluste minister, kes on naine ja teine allkiri pärineb majandusministrilt, kes on mees nii et poliitiliselt on see väga huvitav, sellepärast et see tasakaal siis äh, võrdsete võimaluste vahelt ühelt poolt ja majandusmõju äh, teiselt poolt ongi see, mille poole me peaksime püüdlema ja me peame saavutama selle tasakaalu Euroopa poliitikate kaudu, ehk siis peame kaasama kõik äh, vastutajad, otsustajad, mõnikord need on naised, mõnikord need on mehed ja kõik koos me töötame välja hea tulemuse, aitäh! suur tänu! ja koos äh, proua Angeliliga on mul väga hea meel, et te leidsite vaba ajahetke oma tihedas ajagraafikus, et tulla siia meie kohtumisele, ma tean, et te peate nüüd äh, lahkuma teistele kohtumistele või ma oletan, et te peate lahkuma, igal juhul suur tänu siia tulemast. ja võin äh, teile garanteerida, et Euroopa Parlamendi toetus on teil olemas täna Då går vi vidare i... niisiis, jätkame nüüd kõnelejate nimekirjaga. ning järgmine sõnasoovija selles nimekirjas on proua Alsanini Rootsist, palun. suur aitäh volinik on kahjuks juba lahkunud ja ma tahtsin talle esitada ühe küsimuse. aga ma tahaksin tänada äh, teid siiski võimaluse eest sõna võtta. me teame, et Norras näiteks on kehtestatud kvoodid ettevõtete nõukogude jaoks. ja see on viinud selleni, et võim on kooldunud teatud hulga naiste kätte kätte, olukord ei ole läinud selliseks, et naisi oleks nõukogudesse juurde tulnud, lihtsalt on väike ringkond naisi, kes on saanud enda kätte palju võimu. kas on mingi viis, kuidas saaks kvoodisüsteemi parandada niimoodi, et selline asi ei saaks juhtuda? ei ole saladus, et äh, kvoodid on ka Rootsis väga vastuoluline teema. me teame, et parlamendisaadikutel on väga sel-, väga vajalik saada selge signaal Euroopa Liidult, aga meil oleks vaja teada ka, milline on ajakava, et me saaksime ennast kõige paremal võimalikul moel ette valmistada. liberaaliste parlamendisaadikuna leian mina, et parim lahendus oleks see, et äh, üha rohkem naisi Euroopas tuleks tööturule, töötaks täistööajaga. naised loomulikult on ju ka maksumaksjad ning naiste maksud nende maksudest laekuv raha äh, tähendab ka seda, et nad saavad esitada nõudmisi seoses selle raha kasutamisega. veel üks asi. diskrimineerimise vastane võitlus, seda ei tohi ka unustada. Euroopa Liidu äh, diskrimineerimisvastased seadused on väga olulised, sellepärast et kui naisi tööturul diskrimineeritakse, Äh, siis äh, see tegelikult tekitab suuri kulusid kõigile, nii otseselt kui kaudselt ja seda teemat ei ole veel tõstatatud. ja siis veel noorte naiste väljavaated. Äh, noored naised, kes tulevad tööturule, nemad on homsed otsuste langetajad ning antud hetkel need, kes siin langetavad äh, otsuseid on tegelikult äh, keskealised või veelgi vanemad, ma suhtun neile, neisse küll suure lugupidamisega, aga meil on vaja ka rohkem noori mehi ja noori naisi, sest et nemad panevad paika soolise võrdõiguslikkuse küsimused tulevikus. jah, mul on väga kahju, et need, kes nüüd sõna võtavad, ei saa enam proua Redingule küsimusi esitada, äh, sellepärast et volinik juba lahkus ja ma tõesti vabandan aga me siiski anname kõigile kõnelejatele võimaluse sõna võtta. proua Tomson näib, on juba lahkunud. vaatame, kes järgi on jäänud. ja nüüd meie kolleeg Hollandist ja esimees vabandab, et ta ei suuda kõneleja nime välja hääldada. tegemist on siis proua Berkemoesiga väga kahju, et äh, proua Reding juba lah-, lahkus, sellepärast et äh, tegemist on meie jaoks tõesti väga olulise teemaga ning seetõttu on väga oluline ka sellel teemal mõtteid vahetada Äh, lisaks äh, küsimusele, mille oleksin proua Redingile esitanud, äh, tahaksin teile öelda seda, et Holland toetab suuremat soolist võrdõiguslikkust ka kõrgetel ametikohtadel ja peaaegu ühehäälselt me viitsime, kiitsime kahe tuhande üheksandal aastal heaks seaduse, mis, millega tahetakse saavutada siis kolmekümneprotsendine naiste osalus ettevõtete juhtkondades ja nõukogudes me lähtume põhimõttest täida või selgita ja see seadus on siis, see seadus jõustus siis sellel aastal ja see on jõus kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani, nii et tegemist on ajutise meetmega. väga suur enamus äh, parlamendist aga äh, leiavad, et äh, just nimelt liikmesriikide pädevuses oleks see mitmekesisuse saavutamine ettevõtete nõukogudes ja juhatustes ja seetõttu Hollandi parlament ei toeta siduvaid kvoote Euroopa tasandil. näib, et süsteem ei toimi ja seetõttu me tahame seda süsteemi muuta, aga see ei ole õige lähenemine. mina olen liberaalsete vaadetega poliitik ning ajalugu on meile õpetanud, et et äh, mõttelaadi mu-, muutust ei saa põhjustada süsteemi muutusega, mõttelaadi saavad muuta ainult inimesed ja kui äh, surve äh, äh, siis ülevalt poolt suureneb ja mitte altpoolt, siis on võimalused naiste jaoks halvemad, nii et, et see oli see, mida ma tahtsin öelda, selline on Hollandi parlamendi seisukoht ja ma loodan, et proua Redingini ka minu sõnum jõuab. aitäh ja ma tõesti tunnistan, et on tõesti väga kahetsusväärne ja tegelikult ma olin üsna üllatunud, et, et äh, volinik juba enne kella poolt viite lahkus, seda me ei oodanud, aga kahjuks nii läks ja seetõttu ei saa ka mina talle küsimusi esitada. kõnelejate nimekirja enam kedagi ei ole jäänud. ja kuna neid sõnasoovijaid rohkem ei ole, siis olemegi jõudnud äh, selle päevakorrapunkti äh, ammendada kaks minutit enne plaanitud aega. nii et, et äh, me võime nüüd alustada siis oma kohtumise kokkuvõtmist, alustada oma järeldustega. mina alustan siis ja siis annan sõna lõpetuseks proua Angelillile kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma kuulsin paljusid väga huvitavaid sõnavõtte tänase arutelu käigus. mõned asjad, mis ma enda jaoks kirja panin, näiteks me arutasime seda, et on väga oluline leida tasakaal töö ja pereelu vahel ja see on täiesti õige. Euroopa Liidu institutsioonides me peame tõesti ka oma sõnu tegudega toetama Äh, kui me soovime, et meil oleks äh, sooline võrdõiguslikkus, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, siis Euroopa Liidu institutsioonid ise äh, peavad ka neid põhimõtteid järgima, nii et, et Euroopa Parlamendi personal näiteks suudaks saavutada ka tasakaalu oma töö ja pereelu vahel. me peame tõesti oma sõnu tegudega toetama, sest muidu meid ei võeta tõsiselt keegi kõneles siin ka sellest, et äh, miks on nii, et, et kui me räägime, kui oluline on lastehoiuteenuseid parandada, miks äh, räägitakse sellest alati seoses äh, naistega, miks see naiste jaoks nii oluline on? minu arvates on küsimus täiesti õige, selline lähenemine või mõtteviis on vale, nii mehed kui naised peaksid muretsema lastehoiu küsimuste pärast. sellepärast, et muidu ei saaks kumbki, ei mees ega naine tööle minna ma juba kõnelesin äh, nendest põhjustest enne lõunapausi. Äh, äh, ma ütlesin, et kui üks pereliige, liikmetest peab tööle minema, siis tihtipeale see on isa ja kui ei ole näiteks lastehoiuteenust, siis tihtipeale on just naine see, kes koju jääb. ja seetõttu ongi väga oluline, et meil oleksid siis, oleksid lasteaiad, sest niimoodi saaksid ka naised tööturule asi on tegelikult väga lihtne, aga paraku sellised probleemid täna meie ühiskonnas on, need on välja kujunenud soorollid ja ma arvan, et üks kõige olulisemaid reforme, mis meil Rootsis on soolise võrdõiguslikkuse vallas, oli just nimelt see, et me suurendasime siis koolieelsete lasteasutuste arvu nii said naised majanduslikult iseseisvaks, nad said osaleda ühiskonnaelus ja, ja tööturul äh, palju enam kui varem. see samm oli ka meeste jaoks väga oluline, aga, aga just eriti naiste jaoks. ma arvan, et ähm, äh, ühine vanemapuhkus on samuti väga oluline. kui te ise ei ole vanemapuhkusel olnud, siis on väga raske aru saada, mida see endast kujutab ning mõlemal vanemal aitab äh, selline puhkus palju paremini aru saada üksteise kohustustest ja aru saada ka sellest, et mõlemad töötavad, isegi kui üks oma töö eest palka ei saa, on lihtsalt kodus ja vaatab lapse järele, see on ka töö ja töö, töötavad niimoodi mõlemad vanemad. mina ja minu naine äh, Äh, olime mõlemad lapsepuhkusel kordamööda ja ma arvan, et äh, niimoodi me saime mõlemalt parema ettekujutuse, mida see tähendab, kui üks on kodus ja teine jällegi tööl. nii et, et äh, ma arvan, et see on üks samm ühiskonna suunas, kus valitseb sooline võrdõiguslikkus. ning viimane asi, millest tahaksin kõnelda. miks nii vähe naisi poliitikas osaleb? minu arvates on see jällegi seotud nende sooliste rollidega, mis meil on ühiskonnas. mehed tihtipeale lihtsalt valivad teisi mehi. meil on praegu käimas viiskümmend viiskümmend kampaania, millest proua Piedikäinen kõneles ning see kampaania on väga oluline. paljud äh, parlamendisaadikud on selle kampaania toetuseks sõna võtnud, me tahame teha tihedat koostööd rahvusparlamentidega selleks, et me saavutaksime selle eesmärgi viiskümmend, viiskümmend, et äh, pooled parlamendisaadikud oleksid siis mehed, pooled naised ja ma arvan, et sellise kampaania võiksid korraldada ka oma parlamentides. nii et, et meil oli täna tõesti väga huvitav arutelu, me kuulsime väga palju huvitavaid seisukohti ja tahaksin veel kord tänada proua Angelillit selle eest, et ta sellise konverentsi korraldas, minu arvates oli see tõesti väga tore üritus ja samuti tahaksin tänada kõiki personaliliikmeid, kes Äh, aitasid seda konverentsi korraldada, nagu te teate, praktilise tööga siin ei tegele parlamendisaadikud, vaid äh, paljud inimesed, kes tegulevad kulisside taga ja nende töö on äärmiselt oluline. samuti tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid, kes siin täna osalesid. Äh, tahaksin tänada ka rahvusparlamentide esindajaid selle eest, et te tulite siia meiega oma mõtteid jagama ja lõpetuseks tänab esimees ka kõiki tõlke sellepärast et ilma tõlkideta ei oleks me üksteisest aru saanud, nii et, et suur aitäh teile kõigile! Grazie presidente, io sono aitäh, härra Gustavson äh,. härra Gustavson äh, juba väljendas tänu ka minu nimel ning äh, ka mina tahaksin siis teid veel kord tänada, tahaksin tänada kõiki, kes siin täna osalesid ning tahaksin rõhutada et loodetavasti on see alles esimene sellistest äh, kohtumistest või mõttevahetustest ja kontaktidest, sellepärast et minu arvates on selline üritus väga konstruktiivne viis, kuidas vahetada teavet ja kogemusi ja koostööd teha. nii et, et suur aitäh veel kord kõigile ning ka mina pean äh, kiiresti lahkuma, sellepärast et ma üritan ka siin töö ja pereelu ühendada, nii et ma pean jõudma lennukile, et koju lennata. aitäh